Good morning, dear colleagues. tere hommikust, head kolleegid, alustame koosolekuga. meie esimees ei saa täna siin viibida ja hommikul juhatan mina ja keegi teine pärastlõunal, kui vastuväiteid ei ole, siis kinnitame päevakorra Horvaatia, Taani, Malta ja iiri keele tõlget meil täna ei ole ja võtke palun alves, arvesse, et hääletamine toimub kümme kolmkümmend ja meil on kolm päevakorrapunkti äh, hääletada ja palun tagage, et teil oleks elektrooniline hääletuskaart. esimene päevakorrapunkt, punkt number kolm, on tegelikult üks kahest ettepanekust, mis puudutab äh, andmekaitseraamistiku aspekte, tegemist on üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumine. me saame ülevaate komisjonilt mõjuhinnangu kohta, mida taotles libe komisjon, kuna Euroopa Komisjon algselt seda ei plaaninud teha parema õigusloome raames meiega on äh, ette, selle hinnangu läbi viinud ähm, ettevõtte esindajad, kes tutvustavad meile neid ähm, tulemusi, annan neile sõna kolme, kümneks minutiks ja siis saavad sõna raportöörid ja variraportöörid. kõigepealt siis ähm, suur tänu. tere hommikust, Marii Brünagel ja Maris Vibel. meie oleme Ernst ja Youngi ettevõttest ja esitame, esindame täna hommikul seda mõjuhinnangut ja meile esindas taotluse Euroopa Parlament selleks, et koostada mõjuhinnangu kohta arvamus, mis puudutab komisjoni ettepanekut uue põhimõttega juhtimise osas ja vastutuse osas e-, seoses isikuandmete käsitlemisega. me tegutseme institutsioonidega koostöös äh, regulaarselt ja kaks aastat tagasi viisime läbi äh, Äh, hinnangu ähm, määrusele nelikümmend viis kaks tuhat üks kohta. see hinnang, mille raport on kättesaadav internetis, võimaldas meil mõista konkreetset rakendamise ähm, aspekte selle määrusega seoses, hinnata selle tõhusust äh, andmekaitse valdkonnast ja lisaks sellele viisime läbi ka prognoosi selleks, et vaadata, millised vahendid on isikuandmete kaitseks pühendatud Euroopa Liidu institutsioonides. me koostasime oma arvamuse ja, ja ma eeldan, et teil on olemas ka selle väljavõte, lähtudes siis komisjoni ettepaneku analüüsist, praeguse, praegust süsteemi arvestades ja mõningate Äh, intervjuude läbiviimises teatud sidusrühmadega, mis puudutavad äh, põhilisi institutsioone. me käsitlesime eriti just kolme aspekti, mõjuhinnang, äh, lähtudes uue juhtimise mudelist isikuandmete kaitsel, nende mõjude finantsaspekt ja viimane punkt, mis puudutab eritähelepanu riskidele, mis on seotud detsentraliseeritud lähenemisel, mis on teksti ettepanekus. ja nüüd annan kolleegile võimaluse tutvustada teksti põhimõjusid meie analüüsist lähtuvalt. tere hommikust nagu kolleeg ütles, siis me viisime läbi juriidilise analüüsi, mis puudutab Euroopa Liidu institutsioonide mõju, lähtudes uuest juhtimismudelist äh, isikuandmete käsitlemisel ja lähtudes komisjoni ettepanekust. lähtudes meie analüüsist oleme välja toonud kolm põhilist mõju. kõigepealt äh, töökoormuse tõus, lisaks andmekaitsega seonduv ja kolmandaks tõhususe vähenemine, mis puudutab isikuandmete kaitset institutsioonides. töökoormuse ähm, tõus äh, neid käitlevate isikute osas äh, on, on põhimõtteliselt seotud kohustusega mõjuhinnanguid läbi viia andmekaitse põhimõttest äh, lähtuvalt, uuest lähenemisest lähtuvalt ja siis kohustusest julgeoleku aspektidest teavitada ettepanekus on ka täiendav halduskoormus, mis äh, tuleneb vastutusest, äh, aruandluskohustusest, ehk siis on vaja ülevaade anda kõigist isikuandmete kaitse meetmetest, et tagada nende vastavus ning äh, lisaks sellele lähtudes kohustusest pidada mm, käitlemise registrit, käitlejad äh, pidid läbima ka välja, väljaõppe isikuandmete kaitsega seoses äh, ning äh, kaitseametnike töökoormus suurenes samuti tänu vastavuse nõude täitmisele, mis puudutab konkreetselt auditite kohustust ja lisaks sellele, kuna tugevdati nende vastutust tööülesannete täitmisel lisaks sellele on oht, et suu-, üks osa ülesannetest äh, viiakse läbi äh, näiteks nende äh, tööülesannete reg-, delegeerimisel, näiteks mis puudutab registreid või mõjuhinnangute läbiviimist. mis puudutab tõhususe vähenemist, siis see on seotud, et ei ole piisavat väljaõpet isikuandmete kaitse valdkonnas ja tänu sellele, nagu öeldud, siis nende ülesanne äh, seoses Andmekaitseametnikuga. lisaks on vaja teavit-, inimesed, kes peavad teavitada, võivad sattuda rak-, raskustesse äh, seoses tööülesannete täidmi-, täitmistega institutsioonides, kus nad töötavad ja see võib mõjutada uusi projekte Nemad ise peavad dokumenteerima isikuandmete käitlemise ja, ja see võib siis duplikeerida tööülesandeid. lisaks on mitmeid elemente mõjuanalüüsis välja toodud, mis võimaldab neid ohte vähendada. eelkõige siis tuleb rõhutada, et töökoormuse suurenemine ei ole tingimata seotud komisjonipoolse mudeli rakendamisest, vaid lähtudes praegusest kontekstist, kus on üldine isikuandmete käitlemise suurenemine ja ohud, mis sellega on seotud ähm, institutsioonides. ja see uus keskkond on see, mida uus ettepanek üritab äh, raamistada ja paika panna tõhusama isikuandmete kaitse. lisaks sellele uue juhtimise mudeli mõju avaldab põhiliselt esimeses perioodis pärast rakendamist, mis on justkui üleminekuperiood, mis on mitteametlikult tekstis ette nähtud, mis meie arvates on ühest kahe aastani, mille käigus andmete käitlejad saavad vajaliku väljaõppe selle uue määrusega, et vastavusse viia oma tegevus ja paika panna kõik äh, menetlused, juhised, vahendid, mudelid, mis on vajalikud selleks, et võimaldada nendele, kes vastutavad või kellel on ülesanded delegeeritud, täita tõhusamalt oma ülesandeid. kui see esimene kohanemisperiood on läbi saanud, siis mudeli mõju peaks olema, negatiivne mõju peaks olema tunduvalt väiksem uue mudeli mõju on piiratud ka selgete rollide ja vastutuste jaotamisega, lähtudes teksti ülesandest näiteks sisereeglite või töölepingute täpsustamisega. registrite pidamine või käitlemine võivad olla usaldatud äh, konkreetsetele isikutele, kes vastutavad äh, nende käitlemise eest või nende töötajatele ja samas äh, registrite tsentraliseerimine võib äh, olla delegeeritud, aga see sõltub siis institutsiooni tavadest. selle tööjaotusest äh, kinnipidamiseks on vaja mm, tõsist kultuurilist muutust institutsioonides ja seda lähenemist selle toetamiseks on vaja siis hierarhia ja ülempoolse, ülemuste poolset toetust. ja me näeme, et esialgses perioodis on tõsise mõju, aga see võib hiljem siis oluliselt väheneda ja teine, teise osa käigus üritasime neid mõjusid tõlgendada, lähtudes eelarve mõjudest ja, ja mõjudest personalile, selleks, et teile meelde tuletada siis praegust olukorda, siis isikuandmete käitlemine Euroopa Liidu institutsioonides puudutab äh, tuhat, tuhat neljasada inimest, äh, arvestus, arvestuslikult äh, on seal siis kaks aastat tagasi paika pandud ehk siis on äh, üks isik äh, institutsiooni kohta näiteks ametis või äh, ja lisaks siis sajad delegeeritud ähm, kasutajad viies põhilises instituutsioonis, komisjon, nõukogu, keskpank, välisteenistus ja Euroopa Parlament on need põhilised institutsioonid. kõik, kogu see personal on circa kakskümmend kaheksa miljonit eurot, see puudutab personalikulusid, mitte siis IT-süsteeme ega ka väljaõpet. kakskümmend kaheksa miljonit eurot, kolmandik andmekaitseametnikule, kolmandik delegeeritud aspektidele ja kolmandik äh, isikuandmete käitlejatele erinevates institutsioonides. kui nüüd vaadata selle teksti uut mõju, siis muu, vahe, muutes seda olukorda, võib ette näha, et töökoormuse mõju delegeeritud puhul on üsnagi oluline. nelikümmend kuni viiskümmend protsenti ajast selleks, et täita, tööajast, et täita neid uusi ülesandeid, mis sellega kaasnevad nende abilised võib-olla veidi vähem, sest see puudutab andmekaitseametnikke otse, otseselt, need, kes andmeid käitlevad, nende puhul kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti täiendavalt aega, mis on vajalik selleks, et täita oma ülesandeid. ja tegemist on brutohinnanguga, lähtudes siis äh, täiendavast tööajast samas aga see finantsmõju peab arvesse võtma mitmeid lähenemisi, andmekaitseametnikud, kümne, kümme neist on äh, umbes juba täistööajaga, kui neid suurendada neljakümne viieni, siis on tegemist struktuurilise muutusega personalivaldkonnas ja on ilmselge, et on vaja ka täiendavaid tööjõudu samas, mis puudutab nende abilisi ja veelgi enam need, kes äh, on andmete käitlejad, siis arvestades tööd, mida, tööaega, mis nad kulutavad, kui lisada kümme kuni kakskümmend protsenti, siis ei, ei mõjuta see oluliselt lõppude lõpuks näiteks kaheksakümmend protsenti nendest kulutab ühe kuni kahe päeva kuust selleks, et isikuandmeid käidelda, kui lisada nüüd kümme protsenti, siis on võimalik see absorbeerida praeguste tööülesannete raames praeguse personaliga. loomulikult on need prognoosid lähtunud teatud ähm, hüpoteesidest ja kuna personal ei olnud ka, ei muutnud oma käitumist koheselt, siis äh, on ka see äh, kohanemise aeg ette nähtud ja esimesel-teisel aastal on võimalik näha, kuidas käitumine muutub ja vaad-, lisaks veel ka välised tegurid, nagu kolleeg ka viitas, mida ei ole selles hinnangus arvesse võetud viimane punkt, äh, see puudutab riske, ebakõlasid ja äh, ühtsuse puudumine andmekaitses Euroopa Liidu institutsioonides, äh, kuna pakutud keskset mudelit ei ole nüüd meie ettepanek võimaldab määrata ametisse erinevaid mitmeid vastutavaid töötlejaid ühe institutsiooni raames, mis tegelikult praegu ka äh, juba oli nii, aga äh, äh, vastupidiselt endisele korrale antakse vastutavale töötlejale rohkem autonoomsust. see aitab vältida riski, et andmeid on raske saada, kuigi vastutav töötleja peab andmeid töötlema ja kontrollima. nüüd äh, eelnevate konsultatsioonide kohustus äh, kaotati kuus kuud tagasi, aga äh, meie arvame siiski, et iga ametniku vastutus peab olema täpselt pi-, piiritletud, samuti võimaldab andmekaitseametnikul see and-, pühendada rohkem aega eh, ühiste dokumentide kontrollimisele, selleks et kõik saaksid oma ülesandeid, tema alluvõtt tähendab, saaksid korralikult oma andmeid täita ning see juhtiva amet, andmekaitseametniku äh, kasutamine võimaldab paremini ülesandeid jagada. nüüd äh, me räägime ka andmekaitseametniku äh, kontrollifunktsioonist, täna on nende pädevuses ka sanktsioonide määramine ja auditi äh, korraldamine, mis äh, võiks kaasa tuua näiteks suure ühtlusta-, suurema ühtlustamise institutsioonides. oluline on, et institutsioonidel oleksid äh, ühised eeskirjad, ühine dokumentatsioon, eh, nii et vastavad töötlejad saaksid ühtselt oma ülesandeid täita. suur aitäh, et te meid ära kuulasite, me oleme valmis küsimustele vastama Thank you very much for both of you. Now I give the floor to the suur tänu, ma annan proua Enstile raportöörile sõna nüüd, palun. aitäh. mis puudutab mõjuhinnangut, siis sellest on palju kasu. me oleme selle üle väga rahul. see on ka sellepärast vajalik, et me saame veel kord näidata, et see uus juhtimismudel viib andmekaitse kõrgemale tasemele e-, Euroopa Liidu institutsioonides, et seda on võimalik ellu rakendada ning seeläbi saab e, võtta vastu ka selgemaid otsuseid, mida teha. see ka maksab palju, see on selge selleks on vaja eraldi raha eraldada, see on ka õige meie arvates. aga seeläbi saab kõrgemale tõsta andmekaitse taset, meil on suurepärane andmekaitsepakett ning seda tuleks siis ka ellu rakendada. see-eest veel, selle eest siis veel kord suur tänu. ning ma tahaksin öö, kohe ära tänada ka kõik variraportöörid koostöö eest, meie koostöö oli väga hea. ning ka kõikide fraktsioonide personal aitas kõvasti tööle kaasa. fraktsioonide äh, töötajad olid väga kaasatud meie äh, töösse, aitasid meid koosolekutel, tehnilistel äh, kohtumistel, suur tänu ka teile. seda on ka vajalik öelda, sest ma tean, et te olete teinud väga palju tööd. kõigepealt, mis puudutab muudatusettepanekuid ja muud, vabandust, proua Ernst, et ma segan teid aga muudatusettepanekutest äh, räägime me natukene hiljem, aga praegu äh, kas teil on küsimusi mõjuhinnangule? ja siis räägime muudatusettepanekutest. kas kellelgi on küsimusi või midagi lisada muudatusettepanekule? jah, mul oleks siis üks küsimus. see puudutab kulusid, kuidas neid kokku arvutati, äh, milliste kriteeriumite alustel, alusel? Thank you, Mrs Ernst uh.... aitäh, proua Ernst. kogume küsimused kõik kokku. proua Lauristin. mul on komisjonile küsimus te nimetasite ja meie teame ka kõik, et andmekaitseametnike ähm, töö, töökoormus kasvab ja uued funktsioonid lisanduvad neile, mida siis komisjon teeb või kes võiks midagi ära teha selleks, et nende koolitust ja ettevalmistust parandada, ja võib-olla ka nende os-, inimeste oskusi täiustada, kes juba praegu on andmekaitseametnikud. inimesi tuleb ju ette valmistada uue rolli, uue töö jaoks, nii nagu see on meie uues, uutes õigusaktides kirjas. suur aitäh, kas kolleegid soovivad veel küsimusi esitada? palun, komisjon, selgitage meile seda siis niisiis äh, kulude hindamisest äh, äh, kahe aasta jooksul siis või kaks aastat tagasi püüdsime välja selgitada, kui palju aega andmekaitse kontrollimine võtab, kas siis vastutava töötleja või andmete kontrollija poolt ja see võimaldas siis nagu äh, ülevaate saada tervikuna Euroopa Liidu äh, institutsioonidest on kakskümmend kaheksa miljonit eurot, siis kui äh, kulutatakse aastas ja siis umbes ühe isiku kohta, ühe ametniku kohta äh, kulutati sada kolmkümmend neli tuhat eurot, äh, need andmed anti meile komisjoni teenistuste poolt, et äh, maist juunini analüüsisime siis tekste ja selgitasime välja, äh, kuidas või, või mil-, on arenenud täienevad täiendavad kohustused ja me kujutasime ette, et nelikümmend kuni viiskümmend protsenti ajast tuleb lisada olemasolevatele töötajatele töötajatele ja vastutavatele töötlejatele tuleks lisada kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti ajast ja kui me nüüd selle eurodes välja arvutame, siis see vastab nendele numbritele, mis ma teile andsin, kaks kuni kolm miljonit eurot tuleks lisada äh, siis äh, mm, ähm, andmete kontrollijale sada tuhat ja äh, vastutavale töötlejale, töötlejatele tuleb siis veelgi rohkem lisada ja nüüd tuleb endale aru anda, et vastutav töötleja eh, tegeleb selle teemaga tegelikult vähem kui päeva kuus eh, ja eh, isegi vähem, seega see täiendav koormus tegelikult sulandub tema igapäevatöösse. see on niisugune tavalise andmetöötleja töö kohta äh, öeldud, aga aga andmetöötlus äh, on tegelikult palju kallim näiteks sellistes asutustes nagu EULISA. suur tänu mõlemale teile, ma pean nüüd äh, jätkama, sest me peame seda raportit arutama. suur tänu teile Ernsti Youngi esindajatele ettekande eest ja nüüd ma annaksin järje üle proua Ernstile ja vaatame siis, milliseid muudatusettepanekuid on tehtud. jaa, aitäh! jah, oma tänusõnad olen juba ära öelnud, nüüd see probleem, millest me siin praegu räägime, kõik fraktsioonid enam-vähem minu arvates on ühel meelel, et meil on vaja harmoneerida reegleid ka Euroopa Liidu institutsioonides. see on vajalik. ja mõte on siin selles, et me oleme ka ühel meelel, et ka agentuurid ja muud üksused ei tohiks välja jääda. järgmistel päevadel töötame välja lahenduse, kuidas seda tervet valdkonda reguleerida, meil on mitmeid häid ettepanekuid tehtud selle kohta, see on meie jaoks väga oluline. siis me sooviksime ka kuulda, mida järelevalve andmekaitseametniku kohta arvatakse ning kompromisside puhul, kompromissid minu arvat-, on, on minu arvates olu-, tähtsad ning liiguvad õiges suunas artikkel üheksa kohta saime me ka olulist infot, sellega tegeleme ning sisereeglite kohta tehti ettepanek, et võtame selle kõigepealt välja, vaatame, mida äh, nõukogu soovib selles valdkonnas ette võtta ning siis peame nendega läbi rääkima, eks näe. nii palju siis lühidalt. Thank you, Mrs Ernst. Mrs Lauristin. aitäh, proua Lauristin, soovite sõna? ei. siis proua Milner. aitäh, teen lühidalt suur tänu veel kord Kornelia väga avatud arutelu eest viimastel nädalatel. ma olen veendunud, et see, seda reformi on vaja. see toimub nüüd Euroopa Liidu andmekaitsereformi lõpufaasis, ALDE toetab reformi ning esitasime ka mõningad ettepanekud tugevdamaks komisjoni oma ning need on kooskõlas raportööri seisukohtadega institutsioonides peame me olema väga nõudlikud andmekaitsestandardite kehtestamisel ja me peaksime ka äh, tegutsema vastavalt oma sõnadele. paar konkreetsemat asja veel määruse kohta. ma toetan roheliste ja sotsiaaldemokraatide ettepanekut taastada ühtne režiim kõigile institutsioonidele ja agentuuridele ja ametitele. tehakse, tuleb teha vahet administratiivse ja operatiivandmete vahel, aga seda tuleb teha samas õiguslikus raamistikus. erinevate režiimide loomine keeru-, muudab süsteemi keerulisemaks, loob õiguslikku ebakindlust ning liigset halduskoormat. lõpetuseks ootan edasisi arutelusid raportööriga, et jõuda ühtsele tugevale positsioonile Thank you very much uh, also from my aitäh ka minu poolt. suur tänu raportöörile suure töö eest kompromissi saavutamisel selle tugeva uue Euroopa Liidu institutsioonide, agentuuride ja ametite andmekaitse reguleerimise valdkonnas. me oleme enam-vähem igal pool ühel nõul üks lahtine asi on veel, mis minu arvates on väga tähtis. ja mul on hea meel, et needki, need, kes rahul ei ole ettepanekuga, siin kohal ei ole. praeguse õigusraamistiku probleem seisneb selles, et meil ei ole õiguslikku alust andmetöötluseks Euroopa Liidu missioonidel Need tuleks kaasata minu arvates. ning ka õiguskaitseorganite puhul on tõeline probleem selles, et iga agentuuri jaoks kehtivad eraldi reeglid, kui me räägime koostalitusvõimest ning ühtsetest standarditest ka kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel, siis meil ei peaks olema eraldi standardid eh, erinevate Euroopa Liidu õiguskaitseametite vahel. väga oluline on saavutada, äh, läbi suruda see kompromiss, äh, hõlmates ka agentuure. seda ka seetõttu, et mulle on jäänud mulje, et teatud andmetöötlus äh, pole ka päriselt nagu õiguspärane, sest ei ole mingisuguseid õiguslikke reegleid selle öö, kohta. niisiis see öö, määrus peaks olema ka öö, andmetöötluse õiguslikuks aluseks nendes agentuurides. enam-vähem oleme ühele poole jõudnud selle tööga, nõukogu peaks nüüd ka tegutsema ning loodetavasti saame selle töö tehtud võimalikult kiiresti. aitäh! härra Albrecht, kas veel mõni kolleeg soovib sõna? ei. siis komisjon, soovite kommenteerida? aitäh, proua esinaine. vastaksin meile esitatud küsimustele ja millele veel ei vastatud, mis puudutavad siis andmekaitseametnike, inspektorite tööd. Euroopa Liidu institutsioonide andmekaitseinspektorid on töötanud juba kaua aega, oleme teinud nendega koostööd, selgitanud neile ka seda reformi. kaheteistkümnendal oktoobril Londonis toimub kohtumine, kus me jällegi selgitame andmekaitseinspektoritele selle reformi sisu. võtame arvesse ka mõjuhinnangut, aga meie arvates andmekaitse inspektorite roll väga ei suurene, võttes arvesse seda administratiivset tööd. loomulikult oleme meie ka nõustajad, vahel tuleb tõesti viia läbi ka lisahinnanguid, analüüse, aga Nende töö küll muutub, aga üldine töökoormus peaks jääma enam-vähem samaks. siis äh, teiepoolsed kommentaarid tänasest, me võtame arvesse teie muresid erinevate fraktsioonide poolt, mis puudutavad reguleerimisala. me teame äh, ka seda erinevust administratiivse ja operatiivandmete vahel äh, õiguskaitseametite ja ühise äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. erinevad fraktsioonid soovivad erireegleid isikuandmetele ning mõned soovisid need täiesti välja jätta. minu arvates komisjoni jaoks on oluline ning mõningad kõnelejad on ka rõhutanud seda, et tuleb takistada killustumist andmekaitsereeglites. see peaks olema meie eesmärk. mis puudutab sisereegleid, siis panime kirja ka teie seisukohad. me sooviksime rõhutada seda ühte delikaatset teemat, millega tuleb antud reeglite puhul tegeleda loomulikult räägime me siin piirangutest eh, andmetele juurdepääsus, see on delikaatne teema, aga Euroopa Liidu institutsioonidel ja ametitel ei ole öö, eh, öö, eh, õigus kehtestada piiranguid andmekaitsesubjekti õigustele, nii nagu liikmesriikidel seda on, see on. institutsioon võib öö, viiekümne seitsme teise ameti jaoks vastavalt aluslepingutele reeglid muuta, aga enda jaoks nad seda teha ei saa. meil saab olema väga lühike üleminekuperiood maini kaks tuhat kaheksateist. olukord on selles suhtes keeruline, et see võib mõjutada meie igapäevast tööd ning õigusaktid, mis puudutavad igat äh, viie, viitekümmet seitset äh, ametit ja agentuuri. see, selle jaoks kulub väga palju aega. nagu ma mainisin eelmine kord, võtsime arvesse ka nõukogu seisukohta sisereeglite kohta. Nemad toovad sisse lisa turvaklauslid selleks, et tagada tugev äh, uute reeglid, sisereeglite vastavus äh, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu lahenditega. nii saab ka paremini edasi liikuda. ma siinkohal lõpetaksingi. vist vastasin kõigile küsimustele, aitäh! Very much, thank you! aitäh! ma ei teadnud, kas proua Koratsa pilt sobib praegusena või olgu sellisel juhul annan sõna raportöörile uuesti tagasi, proua Ernst. aitäh, teen lühidalt. mis puudutab komisjoni ja reguleerimisala, siis jah, me räägime siin kõige laiemas mõttes harmoneerimisest ning oleks kasulik, kui me saaksime kaasata kõik valdkonnad me töötame omapoolse ettepaneku kallal. mis puudutab sisereegleid, siis ma, siin olen ma pragmaatiline, me ütleme, et jah, tuleb vaadata kõigepealt, kas neid on vaja, mis on seal nende tagajärjed ning üksikasjad saab paika panna erinevates lõigetes hiljem. nagu öeldud, praegu oleme me selle kõrvale jätnud ja ei ole ka ise oma poolt selle tööga valmis, suhtume sellesse teemasse pragmaatiliselt. aitäh kõigile sõnavõttude eest. hääletus toimub kaheteistkümnendal oktoobril siin komisjonis. ja läheme kohe teise Euroopa Liidu andmekaitseõigustiku teema juurde, see puudutab e-privaatsust ja elektroonilist sidet. räägime muudatusettepanekutest, kõigepealt saab sõna raportöör proua Lauristin. Thank you very much uh.... suur tänu, head kolleegid. ja me oleme uh, lõppstaadiumis selle tööga ja ajakava on järgmine kaheteistkümnendal oktoobril koos varasema raportiga toimub hääletus libes, kui selleks, et tõesti jõuda viimaste sammudeni Euroopa andmekaitsereformis, meil on kaks variraportööride kohtumist järgmisel nädalal Strasbourgis, Strasbourgis teisipäeval ja kolmapäeval meil on hetkel kaks artiklit, kümme, mis puudutab ähm, teavet ja andmesubjekti äh, väljatoomist ja artikkel üksteist, mis puudutab piiranguid, mis on liikmesriikidele kättesaadavad, arutame neid kõike muud oleme juba arutanud, mõned teemad vajavad samuti veel äh, viimast lihvi, sest meil on mõned lahtised arutelud teatud artiklite osas ja vaatame ka põhjenduspunkte ja ma olen kindel, et see töö Strasbourgis saab tehtud ja me jõuame hääletuseni. sooviksin tänada kõiki variraportööre, meil on olnud väga aktiivne pühendumus, väga palju ettepanekuid. meil oli esi, juba esialgne ettepanek komisjonilt üsnagi hea, me olime suhteliselt rahul selle taustatööga, aga meie töö käigus leidsime me veel võimalusi seda äh, mõningates punktides muuta paindlikumaks, mõnedes punktides täpsemaks, me oleme väga tänulikud andmekaitse äh, järelevalveandmiku ja, ja, ja vastava töörühmale, kes osalesid meie aruteludes ja meil oli enam kui sada nelikümmend erinevat kohtumist sidusrühmadega ja härra Booniga neli suurt ümarlauda selleks, et olla täiesti kindlad, et me mõistame kõiki teemasid, mis võivad tõstatuda selle õigusloome rakendamisest. kaheksasada muudatusettepanekut oli väga mahukas ja seega sooviksin tänada kõiki äh, assistente ja õigustalitust, kes on äh, väga palju äh, pingutanud selle tugeva ajasurme all. tulles äh, muudatusettepanekute sisu ja arutelude sisu juurde, siis kõige keerulisemad aspektid põhiarutelu puudutab ikkagi veel metaandmete täiendavat töötlemist. siin on erinev lähenemine võrreldes äh, üldise andmekaitsemäärusega ja legitiimne huvi on äh, töötlemise aluseks isikuandmete põhjal ja konfiden-, kommunikatsiooni konfidentsiaalsus on oluline teema. komisjon leidis ja meie oleme samuti nõus, et ei saa olla sellist laialdast äh, huvi, vaid tuleb selgelt määratleda, mille puhul on äh, võimalik äh, siis töödelda neid kommunikatsiooniga seotud andmeid ja meil on veel jätkuva, jätkuv otsing äh, parima tasakaalu nimel. veel on arutelud lahtised selles osas, mis puudutab äh, näiteks küpsiseid, äh, mitte ainult seda, aga ka muid äh, selliseid tehnilisi aspekte. ja me oleme juba lõpusirgel, aga mõned teemad on ikka veel vaja lahendada, siis offline tracking, äh, ka siin on lahendus olemas, aga meil on vaja otsustada, kuidas siis seda äh, lahendada. ja ma ütlesin, et üritan muuta paindlikumaks lähenemist, mis puudutab andmesubjekti võimalust teha informeeritud otsuseid lähtudes sellest, mida see isik soovib oma seadmes, kas siis lihtsamad lahendused või kas ta tahab täielikku kaitset. ja artikli kümne osas järgmine variraportööride koosolek on suunatud selleks, et tõesti paindlikkust tagada ja see puudutab ka sidusrühmi aga meie üritame leida seda lahendust ja ma olen väga tänulik kõigile, kes muudatusettepanekuid esitasid ja üritasid sõnastust leida, sest tegemist on tõesti väga keeruka teemaga. andmete rakendamine, see ei sõltu mitte meist, vaid kolmepoolsetest kohtumistest praegusel hetkel äh, vaatame, mida komisjon ütleb, aga lõpuks näeme, kuidas olukord kujuneb. ja veel tahaksin öelda, et üks mulle väga südamelähedane teema muudatusettepanekutega puudutas lapsi ja me teeme tõsiseid jõupingutusi, sest mina tõesti tahaksin, et see oleks sees selles õigusloomes, aga mul on väga kahju, et meie õigus või nõustajad ei leidnud äh, juriidilist viisi, kuidas seda panna, me saame selle panna põhjenduspunkti, aga me ei leidnud lahendust teksti põhiosas ja meie komisjon peaks tegema tõelise ettepaneku komisjonile, et meil on vaja eraldi õigusloomet laste kaitseks digikeskkonnas. tegemist on niivõrd tõsise teemaga ja selleks on vaja eraldi õigusloomet selles mõttes äh, võiks tegemist olla ühe järgmise sammuga, et liikuda veelgi kaugemale inimeste põhiõiguste kaitsega, eriti mis puudutab lapsi digitaalsel ajatusel ja lisaks sellele sooviksin tänada kõiki muudatusettepanekute autoreid, kõiki, kes on tõsiselt võtnud seda olulist teemat me oleme väga suure pinge ja surve all paljudelt osapooltelt, nii äh, klientide, tööstuse, äh, julgeoleku või turvalisuse aspektidest. Äh, üritame kõike seda arvesse võtta ja tagada inimeste turvalisus, isikuandmete, nende privaatsus see, et sisu ei kasutata valesti ärilistel eesmärkidel, samas aga, et ei oleks äh, täiendavaid barjääre arenduses ja nii edasi. mul on väga hea meel, et kõik variraportöörid on töötanud väga konstruktiivselt selleks, et lahendusi leida ja dokument paika saada, nii et suur tänu teile. ja nüüd variraportöörid, härra Pooni kõigepealt okei okay,, thank you very much. suur tänu. kõigepealt soovin tänada Marju Lauristini tehtud töö ja koostöö eest ja varasematest ühisedest töödest ka ümarlaudadel selleks, et paremini mõista seda valdkonda. teiseks soovin ma rõhutada, et tegemist on väga keerulise teemaga meil on palju probleeme, väga palju vastuolusid ja ei ole kindlasti üldsegi lihtne tasakaalustatud lahendus ette valmistada. ja ma arvan, et mõned ebakindlused tulenevad olukorrast, et me oleme enne eh, andme, üldise andmekaitsemääruse eelses äh, faasis me ei tea, kuidas selle rakendamine läheb ja mina isiklikult arvan, et oleks parem, et meil oleks see üldine andmekaitsemäärus paigas ja seejärel e-privaatsus järgmisena, aga me tegeleme sellega paralleelselt siiski. lisaks sellele on oluline saavutada tasakaalustatum lahendus võrreldes nendele, mida komisjon on tutvustanud ja avatult äh, suheldes, võrreldes ka selle raporti eelnõuga. ja ma arvan, et me peaksime nüüd keskenduma nendele vastuoludele ja aitäh nende kahe äh, variraportööride kohtumise eest äh, järgmisel nädalal. mina arvan, et oluline on see, et e-privaatsuse määruses oleks ette nähtud võimalus andmete töötlemiseks, täiendavaks töötlemiseks. ma mõistan, et on mitmeid probleeme, mis puudutavad äh, seda legitiimset huvi, aga täiendav töötlemine on oluline. sest mõningates olukordades oleks vaja seda võimalust. eriti kui me räägime metaandmetest sest see on arenduse osas väga oluline, see on ka kasutajatele oluline, seega me peame mõistma, kui oluline see on ja seega ma rõhutan selle valdkonna teema avamise seoses äh, andmete töötlemisega. viiendaks on oluline, arutasime neid teemasid ka viimasel kohtumisel, mis puudutab äh, turvalisust mitte selles osas, mis puudu-, laiemalt, aga sellega, mis on seotud meiega, meie kasutajatega. seega peame me rääkima seda, kuidas operaatorite nimel kolmandad osapooled saaksid äh, selles osas paremini tegutseda. ja me oleme selle teema lauale toonud ja jätkame selle käsitlemist. järgmiseks on äh, oluline ka saavutada tasakaalustatud lähenemine kasutajate tarbeks, mis puudutab meie põhiõigusi, et meil oleks meie privaatsuse kaitse. ja lisaks sellele arendada mitmeid ähm, ettevõtteid, mis on samuti meile olulised, ehk siis äh, me ei räägi ainult mingitest järeleandmetest ettevõtetele, vaid võimalusest äh, nende huvi säilitada ja ma arvan, et sellega seoses me peame vältima seda olukorda, nagu näiteks, et kui keegi otsustab, et ta nõusolekut ei anna, siis teisest küljest see isik saab täieliku juurdepääsu kõigile teenustele, me peame sellest rääkima. tegemist on ühe fundamentaalse teemaga. ja veel, kuidas see, mis puudutab kolmandaid osapooli ja küpsiseid, siis ma tean, et äh, mõistan mitmeid probleeme, mis on seotud reklaamidega äh,, ja muuga, aga teisest küljest peame me analüüsima ja kaitsma väikeseid kirjastajaid, kes internetis aktiivselt tegutsevad, see teatud pakkumistega, me ei peaks diskrimineerima neid, luues olukorra, kus ainus võimalus nende jaoks tegutseda on äh, teha seda läbi suurettevõtete ja väga tehniliste lahenduste kaudu nii et me peame taaskord arutama neid teemasid ja kaitsma seda võimalust selliste ettevõtete puhul. see on oluline ka, mis puudutab andmetele juurdepääsu kohalikul tasandil näiteks ja nii edasi. ning lisaks, kui ma räägin töötlemisest, räägin tasakaalustatud ähm, ettevõtlusest ärimudede, mudelitest, mis ei kahjustaks ärikeskkonda, siis üritame leida tasakaalustatud lahenduse täieliku kaitse vahel GDPR-ist lähtuvalt isikuandmete osas ja teisest küljest, et konfidentsiaalsus, mis on selles valdkonnas e-privaatsuse osas oluline, oleks kohandatud reaalsusega, ehk siis konfidentsiaalsus, aga teisest küljest rohkem võimalusi selleks, et äh, kasutajad saaksid valida. Marju ütles samuti selle kohta midagi ja me peame jätkama seda arutelu. ja ma tervitan seda, ma ei tea täpselt, milliseid kompromissettepanekuid artiklile kümme tuleb, aga igal juhul tervitan seda teavet, et äh, tegemist on paindliku lahendusega. ja viimane punkt. mitmed teemad on lahtised ja seega ma arvan, et järgmisel nädalal peame me avatult kaaluma, kui olete valmis, et selle teema käsitlemine lõpetada või mingisugust äh, baasi selle jätkamiseks, ma ei taha öelda, me peame lõpetama, ma olen Strasbourgis valmis töötama nende teemadega, aga ma arvan, et kõik äh, partnerid äh, tahavad äh, selget äh, nägemust selle lõppversiooni osas ja me peame samas ka siis artiklite sidusust järgima, sest me räägime artiklitest ja põhjenduspunktidest. aitäh, härra Booni ja palun, loodan teie mõistmisele, proua Koratsa pilt palus kohe sõna, sellepärast et ta peab minema hääletama. ja mina pean ka minema hääletama IMCO-sse, mis toimub viie minuti pärast ja mina olen variraportöör. vabandust, aga kõigepealt siis äh, härra Dalton ja siis äh, proua Koratsa pilt. kõigepealt härra Dalton ja siis Koratsa pilt, sest nemad peavad IMCO-sse minema hääletama, seega palun, härra Dalton jah, üritan teha väga kiiresti, kõigepealt sooviksin tänada proua Lauristini ja tema meeskonda tehtud töö eest. väga palju on tehtud ja me mõistame seda, neid jõupingutusi. ja ma olen nõus äh, härra Pooniga, sest töötlemine, äh, mille osas oleks vaja teatud müüt purustada, et kui on vaja muud kui nõusolekut töötlemiseks, siis äh, vähendame me standardeid tarbijale ja see lihtsalt ei ole tõsi. ja, ja selles osas ei ole midagi tehtud. uus ettepanek GDPR-is on selge selles osas võrreldes varasema e-privaatsusega ning selle e-privaatsuse äh, reguleerimisala on laiem kui varem ja see puudutab valdkondi, äh, mida me ei osanud ettegi kujutada, finants, makse, äh, mängud, jagamismajandus ja seega on väga oluline, et arves pidada, mida me räägime E, isikute huvid, nende põhiõigused ja juurdepääs kommunikatsiooni teemadele. mitte kordagi ei ole ma e, ükski valija öelnud, et, et kaevanud selle üle, et nende andmeid käsitletakse ja ma eeldan, et see on ohtlik, et nüüd kindlasti keegi pöördub minu poole, aga see nii ei ole olnud mis on üksikisikute huvid, komisjon on mitmel juhtumil viidanud, et kui soovitakse väga konkreetseid vastuseid küsimustele, siis tahavad nad e, kõrgetasemelist kaitset, jah olgu nii, aga tarbijad tegelikult käituvad teistmoodi. kolmsada miljonit eurooplast kasutavad Facebooki, Youtube'i, Uberit ja teisi teenuseid ja muudes aruteludes siin parlamendis räägitakse, et liiga paljud eurooplased kasutavad neid teenuseid, aga nüüd on selle põhjenduseks see, et piisavalt eurooplasi ei kasuta. kas ükski tarbija on kunagi komisjonile või kellelegi teisele öelnud, et neil on probleeme teenusepakkuja äh, juurdepääsu nende telefonile, et selle häkkimist ähm, takistada. kas äh, üksikisikud on väljendanud muret, et nad ei taha dokumentide jagamist või toimetamist, et äh, nad võiksid säilitada nende andmeid äh, sel ajal, et nad seda teenust saaks pakkuda, kas tarbijatelt on küsitud, kas nad on rahul sellega, kui kõik tasuta teenused kaovad kas mängurid on tulnud komisjoni ja öelnud, et neile ei meeldi see, et nende tegevusel silma antakse? ei, tegelikult on see hoopis vastupidi. me peame kõike seda arves pidama, tegemist on olulisete aspektidega. kas tarbijad arvavad ja ka varireporterid arvavad, et on vaja, et põhiõiguste kaitsega tasuta teenused kaotaksid ja kas tasuta teenused kõigilt äh, Äh, eemaldada, kas ei ole mitte liiga elitistlik äh, ja eriti, kui me sellega kahjustame väga olulisel määral oma kodanikke. ja kui me räägime siin sellest nõusolekust, siis see viib täpselt sellele ja see läheb komisjoni ettepanekust palju kaugemale, see libe ettepanek, ma olen seda enne öelnud ja ütlen veel kord, privaatsus on põhimõtteline õigus, aga see ei ole absoluutne õigus, vahel on ka teised õigused näiteks teiste ähm, kasutajate kaitse, me peaksime suut-, jõudma tasakaalustatud, proportsionaalse ja vajaliku määruseni. seda öeldes ja provotseerides ka teiste arvamust, äh, pean ma nüüd lahkuma, sest ma pean minema äh, aga meil on olnud mitmeid arutelusid variraportööridega ja me oleme, jätkame seda ja meie seisukoht ei ole seni muutunud. aitäh palun, proua Karatsapilt, suur aitäh kolleegidele teie arusaamise ja paindlikkuse eest. ma teen väga lühidalt selle tähtsa teema puhul, kõigepealt tahaksin veel kord rõhutada, kui tähtis on eraelu ja andmekaitse. Need on ka põhiõigused. tahaksin lihtsalt toetada kolleegi, kolleeg Voonit, sest me soovime täna leida tasakaalustatud lähenemist, õiguskindlus, tulevikukindel õigustik, mis võimaldab meil mõista, eh, kuidas andmekaitse kõigi kodanike elu mõjutab, mitte ainult eh, läbi reklaami. ja tõesti, mina toetan ka seda mõtet eh, kaitsta lapsi, ma tänan raportööri, ma usun, et fraktsioonid saavad selles küsimuses jõud ühendada ja äh, tõesti, kui meil nüüd võimalus äh, üldise andmekaitsemäärusega kaotsi läks, e, ei tohi me hiljem lasta käest võimalust kaitsta lapsi agressiivse reklaami e, ja muude selliste nähtuste eest. teine küsimus on kooskõla üldise andmekaitsemäärusega. tuhandeid ettevõtteid, vabaühendusi, lasteorganisatsioone, kooliorganisatsioone, kes ei saa aru, äh, kuidas seda üldmäärust rakendada, nende jaoks on see ebaselge. ja see tegelikult jõustus juba mais ja ma ei tea, kuidas saab äh, siin inimestele koormuse tekitada, ma ei räägi üleüldse suurtest ettevõttest, kogu ühiskond peab kohanema selle üldise määrusega ja küsitakse komisjonilt, millised oleksid suunised selle rakendamiseks ja see kõik toimub praegu ja me töötame välja uut määrust, mis peaks tooma rohkem selgust ja Kolleeg Bonni tõstatas väga õige küsimuse, millised on õigustatud äh, ootused ja muide üldmäärusel ja e-privaatsusmäärusel on need, äh, need lähenemised erinevad. eile rääkisime Rootsis äh, vabaühenduste rahastamisest ja vabaühendused on väga mures praegu kõigepealt nad ei saa sellest määrusest ka aru, teiseks on andmete liikumine väga piiratud, näiteks kuidas saab äh, Punane Rist koguda raha Süüria laste toetamiseks äh, selle määruse valguses ning äh, Mihhail tõstatas ka teise olulise küsimuse, meediapluralism. järjest rohkem elame sellises maailmas, kus äh, meedia tõesti elab reklaamirahadest. ja paljude ettevõtete jaoks on see isegi elu surma küsimus, äh, kuidas me saame meediavabadust piirata. nüüd äh, teine küsimus on äh, tarbijate küsimus, ega nad ei ole ainult ohvrid reklaami puhul, nad on ka kodanikud, kes tarbivad, kes naudivad ühiskonna hüvesid ja me tahaksime võib-olla uusi ettevõtlusmudeleid, väikesi meediakanaleid toetada, kes siis ka saaksid reklaami toel ellu jääda. märkus küpsiste kohta oli ka asjakohane. mis me siis teeme? nii, astume Google'i ja Facebooki vastu või kohanevad meie, nemad meie nõudmistega? see on suur küsimus seega meil on väga palju veel arutada proua esinaine selle määruse tagajärgede või rakendamise tagajärgede kohta ja selle kohta, kuidas see mõjutab meie ühiskonda. suur aitäh, proua Intvelt! suur tänu, ma kujutan ette, et äh, liberaalidel on äh, ka võimalus sõna saada, sest ka liberaalidel on kohustusi mujal. jah, ka mina pean hääletama minema. teate, mis reeglid on? minule ei meeldi, et ühele või teisele fraktsioonile privileege antakse. nüüd, kui lubate, ma võtan sõna. eesistuja ütleb, et äh, küsimus ei ole mitte fraktsioonides, vaid selles, äh, kas keegi peab just samal kellaajal hääletama minema anname ikkagi nendele inimestele eesõiguse ja nüüd proua Infeld. suur tänu. Äh, selle teema puhul on väga raske öelda midagi, kuidas äh, kaitsta isikuandmeid kommunikatsioonikanalites. inimesed kohe mõtlevad, et see on ettevõtlusvastane samm. ma pean ütlema, et ma toetan raportööri lähenemist väga ja olen olnud ka variraportööride koosolekutel ja olen saanud aru, et asjad liiguvad edasi konstruktiivselt ja ähm, võin peaaegu kõigi märkustega nõustuda, aga tahaksin öelda midagi ka selles mm, üldise konteksti kohta, kus meie diskussioon aset leiab. nimelt, mida tähendab lobi, Ehm, millises õhustikus me töötame. kõik on muidugi vabad oma arvamust avaldada ja me äh, kõnelema kõigiga ja kõigest ja katsume kõikide arvamusi arvestada, kõikide sidusrühmade äh, arvamusi arvestada, aga ma olen väsinud veidi sellest äh, teatud ettevõtete agressiivsest lobist, kus äh, karjutakse, et meediavabadus on ohtu sattunud ja ettevõtlusele tehakse Euroopas lõpp peale. see ei ole ju õige. juba praegu on olemas e-privaatsuse direktiiv, ega me nullist ei alusta, ega me ei hakka nüüd ettevõtlust ära kaotama, kes seda soovib ja ma äh, rõhutan jätkuvalt, et mis tahes ettevõtlusmudel mis rajaneb sellel, et inimesed ei, või tehakse midagi, mida inimesed ei soovi, siis see ei olegi toimiv ettevõtlusmudel. ega me ei hakka ju ettevõtet looma, kui tarbijad äh, ei kiida seda heaks ja neil ei ole seda vaja. mis äh, ettevõtlusmudel see on? Äh, kokkulepe on see, et luuakse ettevõte, mida inimesed ka ootavad kui ma saan tarbijate tahte vastu mingit ettevõtlust arendada, see ei ole ju normaalne. ega mm, tarbija ei ole lüpsilehm, tarbija on tavaline inimene ja me ei ole põhiõigusi ju selleks välja mõelnud, et ettevõtteid kiusata. eraelu kaitse seab teatud piirid ja kõik, mis me teeme, tuleb panna nendesse raamidesse. siin on väga, väga palju kasutatud ühte väljendit, äh, nimelt vabad teenused, tasuta teenused, selliseid asju ei ole, see on nagu alternatiivne fakt. Äh, kui ma viitan nüüd äh, Trumpi diskursusele. me ju maksame maksame andmetega, maksame selle informatsiooniga, mis me oma, omaenda kohta anname mingi teenuse vastu. seega tasuta teenuseid ei ole. nii edasi, millised on riskid? küsimus ei ole ainult õigusest eraelu kaitsele. USA-s arutatakse praegu ja uuritakse, kuidas äh, venelased on ostnud ähm, reklaami selleks, et mõjutada poliitilistel eesmärkidel Ameerika publikut Venemaa on küll öelnud, et nad ei ole mõjutanud valimiskampaaniat USA-s, kuid nüüd on selge, et teatud äh, sidemed äh, nende asjade vahel on. seega äh, elame demokraatlikus süsteemis ja me peame väga hoolikalt ka mõtlema selle üle, kuidas me kaitseme inimesi mitte ainult tarbijatena, vaid ka kodanikena ja edasi nende tasuta teenuste juurde võib-olla sellega seoses tuleb ikkagi äh, isikuandmete kasutamise eest teatud tasu maksta, tuleb mingi maks sisse viia, siis oleks asi piiritletum ja selgem ja võib-olla ka äh, vähendaks ettevõtete niisugust äh, täitmatut himu isikuandmete järele me anname muidugi igasuguste teenuste eest oma isikuandmeid, aga mitte rohkem, mitte rohkem kui vaja, näiteks kui te ajalehe ostate. siinsamas ajaleheputkas saate selle ajalehe raha eest. aga kui te veebis ostate ajalehte, miks siis on vaja kõiki isikuandmeid anda, ega see ei ole ajalehe lugemise seisukohast sugugi oluline. seega meedia küsib teie käest palju rohkem kui vaja, küsime endalt ise, milliseid andmeid on vaja selleks, et teenuseid pakkuda. Mihhail Bonil on täiesti õigus, kui ta ütleb, et ega me ei saa oodata, et äh, meile pidevalt midagi ilma, äh, ilma rahata antaks. loomulikult siin tuleb kaubelda, aga tuleb järele mõelda, kui palju andmeid on vaja. millised andmed on vajalikud selleks, et me saaksime mingisuguse teenuse milline oleks meie isikuandmete väärtus rahas näiteks. see tähendab seda, et me peame väga ettevaatlikud olema, äh, kasutades informatsiooni näiteks mingil muul eesmärgil, kui et, algselt ette nähtud. räägin ka siin kommunikatsioonist üldisemalt, mis võiks olla tegelikult äh, konfidentsiaalne inimesed tegelikult ei teagi, kui äh, ebakonfidentsiaalsed on, äh, on nende enda suhtluskanalid ja veel Koratsa äh, pilt ütles midagi, mis väga hästi toonitab, milline, milline probleem meie ees seisab. ta on rääkinud inimestega, kes ütlevad, et ei saa aru sellest määrusest. võib-olla see peaks meis muret tekitama, häirekella lööma võib-olla selles ongi küsimus, väga palju ähm, põhjendamatuid hirme on tekkinud, müüdid levivad äh, ja ei mõisteta, et tegelikult me tahame kaitsta eraelu ja kodanike privaatsust. tänan. suur aitäh. ma pean nüüd paluma, et äh, kolleegid äh, teeksid lühidalt, sest meil on väga oluline teema, aga sellise vaatamata kohta on meil kümme kolmkümmend viis juba hääletus. palun, proua Ernst. Äh, ja, vielen dank um.... aitäh. kõigepealt tahaksin tänada raportööri. nii, äh, me nõustume nii poliitilise kui sisulise lähenemisega. tema poolt me austame väga seda, kuidas ta on oma tööd teinud ning loodetavasti jõuame ka positiivse lõpplahenduseni. me anname endast parima, et tulemus tuleks hea. kui ma nüüd seda arutelu kuulan, siis see meenutab mulle natukene aegu, mis tegelikult ammu on juba möödas, kus räägiti, et et isikuandmete kaitse ei ole nii tähtis, loodetav, ma oleksin lootnud, et need ajad on ammu juba möödas. ja kui siin jälle tuuakse välja tööstusepoolsed äh, huvid, äh, siis minu arvates äh, tuleb vastaspoole öelda, et me ju äh, nii kui me kaitseme tööstuse huve, siis kaotame kontrolli oma isikuandmete üle. me räägime siin kommunikatsiooni sideme öö, usaldusväärsusest. Need viimase, ka viimase aasta jooksul on meediast tulnud palju teateid sellest, et meie isikuandmete kaitset rikutakse, sellega peame me tegelema, sellele peaksimegi keskenduma oluline on ka see, et reeglid äh, on selged, millistel tingimustel võib äh, neid andmeid töödelda. me peaksime keskenduma just äh, sellele, et, et andmeid võib töödelda siis, kui see on tõesti vajalik. oluline on ka öelda, et peab olema põhimõtteline nõusolek ikkagi ka, see peab olema vabatahtlik, äh, ei tohi olla mingisugust sundust. Äh, sageli äh, ei, keeldutakse teenuse pakkumisest, kui inimesed mingisugust, mingisuguseid oma andmeid ei soovi edastada. meie öö, oleme nõus sellega, et selline asi tuleks keelata. me ei tohiks siin erinevaid asju segamini ajada, me peaksime äh, selgelt välja ütlema, et me peame tõstma äh, andmekaitse usaldusväärsust, olgu siis nendel tarbijatel raha või mitte. aitäh, proua esinaine, suur tänu ka raportöörile suure töö eest. me oleme juba rääkinud sellest teemast juba mõnda aega samas kompromissidega mina väga rahul ei ole. ma mõistan, et keegi ei ole kompromissidega rahul, aga kompromisside olemus ongi selline. seega lõpuks me tõenäol-, loodetavasti oleme kõik võrdselt eh, mitte rahul loomulikult nüüd üritatakse teatud grupi poolt suunata seda arutelu teatud suunas. see grupp ei esinda tead-, tervet tööstust, vaid osa ettevõtetest ainult. ja seeläbi muudetakse võimatuks hea kompromissi sõlmimine fraktsioonide vahel ning selle tulemus oleks selge, mingisugust e-privaatsusmäärustikku ei teki. kui me kompromissile ei jõua, mis austab ka asjaolu, et neil juba on reeglid selles valdkonnas ja need reeglid kaitsevad näiteks tarbijaid ja kodanikke kommunikatsiooni valdkonnas päris tugevasti, sest nad põhinevad põhiõigustel, äh, mis on seotud andmekaitsega. kui me kompromissile ei jõua, siis äh, määrust ei tule, see tapetakse ning paljud inimesed oleks väga rahulolematud ning seda ma kardan ma arvan, et me kaotaksime väga palju, kui me seda tööd valmis ei saa, me peame tagama võrdsed võimalused, see on meie kõige tähtsam e-, eesmärk harmoneerimise töös, meil on kakskümmend kaheksa erinevat reeglit, nii nagu ennem ka üldandmekaitse valdkonnas. mina oleks soovinud, et need kommunikatsiooniandmed oleks ka olnud kaasatud reformi, oleks öeldud, et need on delikaatsed andmed ning need tuleb, neid tuleb ka arvesse võtta. aga nüüd me räägime eraldi reeglistikust. aga praegune segane olukord jätkub, kui me ei saa inimesi enda poole, mida inimesed ootavad. loomulikult soovivad nad kasutada Facebooki, nagu härra Dalton ütles kõik soovib selliseid asju kasutada kasutada Whatsappi ja nii edasi, sellel ei ole alternatiivi, majanduslikult ja, ja ühiskondlikel põhjustel on see lihtsalt tõsiasi. aga noh, kui, kui öelda, et nad, kui nad muretsevad oma kommunikatsiooniandmete pärast, siis nad ei peaks kasutama Facebooki, siis see on sama, mis öelda, et kui te kardate autole jääda, siis ärge minge tänavale. meil on äh, erinevad äh, turvalisuse reeglid, millega tagatakse turvalisus tänavatel ja üldiselt ühiskonnas. ma ei soovi, et inimesed äh, lahkuksid Facebookist, ma soovin, et Facebook oleks turvaline. samuti on mul vahel jäänud mulje, et mõningaid öö, ettevõtteid tõmmatakse ka suurettevõtete poolt, mida ma just mainisin, sest nad sõltuvad täiesti sellest, et neid reklaamitakse Google'is või Facebookis. mul on jäänud mulje, et nad ei peaks mõtlema mitte nii palju isegi andmekaitse, vaid oma ärimudeli peale ja selle peale, kas nad üldse homme enam eksisteerivad. sest Facebook võtab meedia üle, kui ainuke sissetulu, sissetulekuallikas on reklaam, siis meedia kaob lihtsalt, kui meedia niimoodi soovib oma äri rahastada. Need probleemid ei ole seotud andmekaitsega, vaid sellega, et võib-olla on valesti aru saadud sellest, milline on internetimajanduses ärimudel arvatakse, et jaa, asjad on tasuta ja ma maksan selle eest oma andmetega, aga unustatakse seal, et äh, andmekaitse on Euroopas põhiõigus, andmeid ei saa müüa, sest teatud hetkel äh, ei ole enam minu nõusolek tasuta. nii me oma põhiõigusi ei kaitse. seega me peame leidma uusi võimalusi. Äh, ka interneti ärimudelite jaoks. lõpetuseks arvan ma, et me oleme väga lähedal kompromissile. see on minu arvates hea. me ei peaks nüüd kartma öö, äh, seda, et kogu asi laiali laguneb ja me ei saa endale mä uut määrust. asi on ka selles, et kui me harmoneerime reegleid, siis tuleb see kasuks ka ettevõtetele. Äh, kui me teeme seda ettevõtete huvides, siis me ütleme, et Äh, tarbija äh, õigused on unustatud ja me ei jõua nii kuskile. metaandmetega pole varem tegeletud. kommunikatsiooni metaandmetega, need on väga delikaatsed andmed ja praegusel hetkel oleme me olukorras, kus kommunikatsiooni metaandmed on nii delikaatsed, et võib äh, üles leida isegi kasutajate salasõnad iga äh, eraelulise detaili saab välja nuhkida kasutaja puhul. seega äh, kasutaja peab teadlikult üt-, nõustuma selliste andmete kasutamisega. see ei tohiks olla erand, vaid reegel. aitäh. aitäh, härra Albrecht. härra Lebratšon, me peame kümme kolmkümmend viis kindlasti lõpetama selle punktiga. härra Lebratšon Mr. Lebreton? No. Non, non, je n'ai pas demandé la parole, madame. Okay. ma ei soovinudki sõna, vabandan. Mrs Gomez well.... proua Gomez. mina arvan, et me peame uuendama olemasolevat reeglistikku harmoneerima seda. aga kindlasti peame me sõlmima ka hea kompromissi, mille keskmes on kodanikud. ja nad ei ole tarbijad, nagu kolleegid juba ütlesid. me ei räägi siin tarbijatest, vaid kodanikest ja kodanikel on põhiõigused ja põhiõigused on absoluutsed. ja privaatsus ja andmekaitse on põhiõigused absoluutsed. üldmäärus ei ole veel ellu rakendatud, seda rakendatakse ellu järgmisel aastal, see muudab asja keerulisemaks. ühelt poolt kuuleme me seetõttu, et me peame edasi liikuma, aga nagu Jan Albrecht ütles, meil on vaja head kompromissi, kompromiss kompromissi pärast tekitab lihtsalt rohkem ebakindlust ja suurendab, vähendab kaitsetaset meie kodanikele. mina ei soovinud muudatusettepanekuid esitada, sest ma nägin, et meie raportöör Marju Lauristin on esitanud üsna öö, sidusat muudatusettepanekut omalt poolt, nüüd me näeme seda liikumist mujalt, vahel on see üsna agressiivne loomulikult tuleb silmas pidada et inimeste kõrval soovime me loomulikult kaitsta ka ettevõtteid, aga me peame tagama ka mitmekesisuse, ettevõtete mitmekesisuse, info mitmekesisuse. see ei peaks langema korporatsioonide kontrolli alla. niisiis ma paluksin Marjult eraldi, et et see võtaks arvesse ka meid, kes me ei ole esitanud muudatusettepanekuid. ja et sa räägiksid ka meile edaspidi sellest, mida variraportööride hulgas räägi-, on arutatud. siis eraldi teema on veel need küpsised ning eh, ennetav nõusolek nendele. aitäh, proua Kommas, ma pean sõna andma ka komisjonile. Teil on maksimaalselt kaks minutit Te annate mulle rohkem, kui mul on vaja, saan teha lühi-, lühemalt. aitäh kõigile teie sõnavõttude eest, me mõistame arutelust, et oleme tõesti sisuni jõudnud. komisjon on valmis aitama ka variraportööride kohtumisel järgmisel nädalal, kui te soovite. ma olen valmis teie kasutusse andma kogu oma e-privaatsusmeeskonna, eelmisel nädalal toimus meil ka töötuba, mõningad Äh, parlamendisaadikute assistendidki olid kohal ning me üritasime turuosalistelt saada kõvasti infot selle kohta, kuidas brauserid ja küpsised töötavad. see on ka oluline info teie jaoks. ning me oleme valmis ka tutvustama seda teemat teie variraportööride kohtumisel, sellest oleks ka palju kasu. ehk siis te mõistaksite siis, kui palju kolmandaid osapooli saavad juurdepääsu teie andmetele, kui te äh, klikite okei okay küpsisele samuti tuleb rõhutada, et see ettepanek ei tekita äh, kuskil probleeme äh, üldmäärusega. see, need definitsioonid on kaasajastatud, äh, kui me räägime nõusoleku definitsioonist, see, et üldmäärust ei ole ellu rakendatud, ei tekita probleeme, sest kui ma nüüd aru saan õigesti teie aruteludest, siis see ei ole tõsine probleem, seega ei ole probleem selles, sellest, kui üldmäärust ja e-privaatsust rakendatakse samal ajal. praegune direktiiv räägib samuti samast nõusoleku definitsioonist, kui see on üldmääruses. ettepanekus ei keelata tasuta teenuseid kuskil see peaks olema ka selge, tegelikult otse vastupidi, see võimaldab rohkem paindlikkust nõusoleku küsimusele, nii et rohkem tarbijaid eh, edastaksid oma andmeid. veel üks, nii palju siis selgitusi, aga me oleme valmis teid rohkemgi aitama järgmistel kohtumistel, et kaheteistkümnendal oktoobril saaks korralikult ka hääletada. aitäh! kolleegid, assistendid, nõunikud, olge palun vaikselt, sest me peame selle päevakorrapunktiga ühele poole saama ennem hääletust. proua Lauristin, kaks minutit. ma tahaksin kõiki kõnelejaid tänada, ka komisjoni tänada koostöö eest. ma saan aru, et järgmisel nädalal on meil ka hea võimalus rohkem infot saada. sooviksin öelda, et kuulates proua Koratsa pilti ja teisi, siis me oleme kohtunud kõiki nende osapoolte ja paljude teistegagi veel. me oleme kuulnud ära, kuulanud ära kõik nende mured ning tuleb tunnistada, et paljusid neid muresid on ka arvesse võetud meie töös. seega on siin palju müütilisi hirme, mis tegelikult ei ole tõsi. järgmisel nädalal räägime peamiselt artiklist kümme, see puudutab küpsiseid. loodetavasti leiame lahenduse, mis saab kindlasti olema paindlik komisjoni abil, eh, mis ka aitab leevendada neid põhjendamatuid hirme. aga tuleb jääda endale kindlaks, nagu siin on öeldud, põhiõiguste üle läbi ei räägita. konfidentsiaalsus ja privaatsus on äh, üksikisiku vabaduse aluseks, kust tuleneb ka vaba tahe ja vaba, valikuvabadus. ning see on terve ühiskonna alustala. selle põhimõtte juurde peab jääma, see on Euroopa kõige tähtsam põhimõte. ma olen ko-, kohanud paljude ettevõtjatega eile õhtul, kohtusin koos volinik Ansipiga nendel kõrgetasemelisel tippkohtumisel ning nad mõistsid täiesti, et konfidentsiaalsuse täielik kaitse on äh, aluspõhimõte selleks, et muuta Euroopa digimajandus konkurentsivõimeliseks võrreldes Ameerikaga, see on tõesti alustingimus kõik, kõigele muule. seega meie tööd mõisteti siin, mitte ei kardetud, sest need hirmud on liialdatud, aitäh. aitäh, proua Lauristin, hääled hääletus peab toimuma siis kaheteistkümnendal oktoobril meie komisjonis, suur tänu kolleegidele teie töö eest. alustame hääletusega. meil on kolm punkti hääletada. esiteks. kõigepealt, mis puudutab ähm, Roomade, põhiõiguste aspekt, roomade integreerimise Euroopa Liidus, Rooma vastasusega võitlemine, palun, kas raportöör soovib sõna? kas te soovite sõna? ei, aitäh, seega lähme kohe hääletamise juurde. ja palun teil hääletuskaardid sisestada I just got a request. sain just taotluse, kas te olete nõus et kõigepealt käsitleme proua Martera raportit, sest ta peab lahkuma. ma ei saa muuta seda. kolleegid äh,, hääletame põhiõiguste aspekti roomade integreerimisel, kompromiss üks, lõige üks, hääletus on alanud The... Did you vote? The vote... kas te olete hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud lõppenud vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa osade kaupa hääletus on alanud. esimene osa. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, esimene osa. lõppenud. vastu võetud teine osa. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa A hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada üheksa, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud kompromiss üheksa, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kompromiss kümme hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek sada kakskümmend üks, hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. kompromiss viisteist, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks, hääletus on alanud. palun hääletage, hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend neli, hääletus on alanud lõppenud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 kompromiss kakskümmend, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm kahes osas. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, teine osa, poolt, äh, hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kuus, kahes osas, esimene osa kakssada kolmkümmend kuus, esimene osa, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud teine osa, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa A. hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, kolm A muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek viis, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks, põhjenduspunkti hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus on alanud lõppenud vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm A, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud. neliteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. viisteist, hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks kahes osas, esimene osa. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm langeb ära, nelikümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud. nelikümmend viis kahes osas, esimene osa, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, teine osa hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. nelikümmend kuus langeb ära, siis viiskümmend, hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõpphääletus. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, palju õnne The next uh, vote. järgmine hääletus puudutab määruse ettepanekut Euroopa prokuratuuri loomiseks. ja meil on kaks muudatusettepanekut, need on identsed ja hääletame neid koos, üks ja kaks, palun hääletage. Vote is closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud ja siis lõpphääletus. Matera raportöör on siis koostanud raporti ja nüüd hääletus lõppes. raport on vastu võetud, palju õnne Barbara Materale ja kolmas punkt hääletusel on Euroopa Liidu Aafrika strateegia arenguteenistuses. Pragienke, kas te soovite midagi lisada? ei soovi praegu veel sõna. hääletame siis kõigepealt. muudatusettepanek üks, palun hääletage. hääletus lõppes, on vastu võetud. muudatusettepanek kaks, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm. palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli. hääletage palun hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss üks. hääletage palun. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, palun hääletage. hääletus lõppes. see on vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, hääletage palun. hääletus lõppes, tagasi lükatud muudatusettepanek kümme, hääletus avatud. hääletus suletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, hääletus avatud. palun hääletage. vastu võetud. kompromiss kaks, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, palun hääletage hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss neli kahes osas. esimene osa. hääletus lõppes, vastu võetud. teine osa, palun hääletage hääletus lõppes, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kaks on järgmine, palun hääletage. hääletus lõppes, vastu võetud. järgmiseks kompromiss viis, hääletage palun. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuus, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud. komp-, kompromiss, vabandust, vabandust, kontrollime muudatusettepanek nelikümmend üheksa, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kompromiss seitse. hääletage palun. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend kaks, hääletage palun. hääletus suletud. vastu võetud, kompromiss kaheksa, hääletus avatud. hääletus suletud vastu võetud kompromiss üheksa. hääletage palun hääletus lõppes. vastu võetud. ja siis kompromiss kümme, esimene osa, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. ja siis on sellel kompromissil veel lisasid, esimene lisa, palun hääletage. The vote is closed. hääletus lõppes, tagasi lükatud teine lisa, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud kolmas lisa kompromissile, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend kolm, palun hääletage. palun hääletage. tagasi lükatud kuuskümmend neli, hääletus avatud hääletus suletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis, palun hääletage. hääletus suletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist, palun hääletage suletud, see on vastu võetud järgmiseks muudatusettepanek seitsekümmend kaks, palun hääletage. hääletus lõppes, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, hääletage palun. hääletus suletud tagasi lükatud. seitsekümmend viis, palun hääletage. hääletus suletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus oi,. oi-oi, vabandust, järgmine on seitsekümmend seitse, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud järgmiseks seitsekümmend kaheksa, palun hääletage. suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa. hääletus avatud. suletud. vastu võetud. ja nüüd kaheksakümmend kaks, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend neli, palun hääletage. hääletus suletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, terve tekst muudatustega, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. palju õnne. Raag Munge, palun, te soovisite sõna ma tahtsin öelda aitäh kõikidele kolleegidele, kellega ma koostööd tegin, töö ei olnud sugugi lihtne. tahaksin tänada paljusid variraportööre, kes võtsid endale suure vastutuse ja eh, ma arvan, et eh, TV-komisjon lisas ka omalt poolt midagi ja see oli suureks abiks, see tekitas kahe komisjoni töö vahel sünergia, aitäh kõigile! suur tänu ja läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunktiga. palun nendel, kes soovivad saalist lahkuda, teha seda vaikselt. kõigile suur tänu, et käisite hääletamas. katsume nüüd saavutada vaikuse, sest me peame edasi tööd tegema järgmiseks nõukogu rakendusotsuse ettepaneku, mis käsitleb uusi psühhoaktiivseid aineid ja kontrollimeetmeid liikmesriikides. annan sõna kolleeg Poonile lühikeseks tutvustuseks. Before you start, please, I know you have to leave, but leave it silence. We have to continue Thank you. Mr Boni, please. härra Boni. suur tänu, proua esinaine, armsad kolleegid. konsultatsioonimenetluse kohaselt peab parlament koostama kolme kuu jooksul oma arvamuse nõukogu rakendusotsusest Äh, nende uute psühhoaktiivsete ainete kohta. riskianalüüs, mille koostas Euroopa äh, narkootikumide ja narko, narkosõltuvuse seirekeskus maikuus kaks tuhat seitseteist, järeldas, et see äh, aine on sünteetiline opioid ja ta on struktuurselt sarnane fentanüüliga, mida kasutatakse üldtuimestuseks äh, äh, meditsiinis operatsioonide, operatsioonide ajal. analüüs näitab, et äh, furanüül, fentanüüli valmistatakse ettevõtete poolt Hiinas, furanüül, fentanüül on olnud Euroopa Liidus saadaval vähemalt alates juunist kaks tuhat viisteist ning seda on avastatud kuueteistkümnes liikmesriigis. Furanül fentanüüliga seostatakse viies riigis kahtekümmet kahte surmajuhtu. vähemalt kümme, kümne surmajuhtumi puhul oli furanül fentanüül surma põhjus või aitas kaasa surmale. peale selle on äh, seostatud ühteteist äh, juhtumit, äh, äh, ohtlikku meditsiinilist juhtumit liikmesriikides furanüülfentanüüliga. see aine toob kaasa sotsiaalse ja meditsiinilise ohu ning seetõttu ma soovitan, et nõukogu rakendusotsus kiidetakse heaks. aitäh, härra Booni. proua Hett, vareraportöörina aitäh, ma nõustun raportööriga. see aine on minu kodumaal Rootsis põhjustanud üheksateist surmajuhtumit. sageli räägime me siin ninaspreidest, mille puhul on väga lihtne üle doseerida. kuusteist liikmesriiki pole endiselt veel keelanud seda ainet, Rootsi on keelanud üsna hiljuti, seetõttu on ääretult tähtis, et me võtame seda keeldu tõsiselt ka Euroopa Liidu tasandil. probleem seisneb ka selles, et see need ohtlikud ained ei ole ohtlikud samal ajal kõikides liikmesriikides. Nad ilmuvad mõnes liikmesriigis ning siis levivad teistesse üsna aeglaselt. seetõttu on oluline, et meil oleks ühised, ühine info, et me saaksime üksteist ka teavitada. seega ma nõustun täiesti raportööriga. aitäh, proua Ed, Ed. kas keegi veel soovib sõna? ei, siis härra Pooni, kas te soovite midagi lisada? minu arvates on oluline selline aine keelata. see oleks ka signaal paljudele riikidele, see oleks nagu varajase hoiatuse süsteem ka. ma arvan, et me peaksime sellega edasi minema. aitäh, härra Booni. hääletus peaks toimuma kell neli, neljandal oktoobril ma lihtsalt küsisin, kas mu variraportöörid on kohal, kas me saame edasi minna või peame tegema pausi. vaatame, kes on kohal. proua Stevensit ei ole kohal. ma ei tea, kas ta tuleb. härra Debreed ka ei ole. seetõttu teeme väikese pausi, sest ilma variraportöörideta ma seda käsitleda ei saa. ehk siis meil on kakskümmend kaks minutit, hääletus läks liiga kiiresti. niisiis, vabandust, ootame, kui ma näen, et variraportöörid tulevad, siis alustame uuesti koosolekuga me helistame neile. ja kui nad tulevad, siis kohe jätkame, aitäh Thank you, colleagues, for your understanding. I waited for some aitäh, kolleegid. ma näen, et mõned kolleegid, proua Velža on saabunud ja lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on Euroopa Liidu reisiinfo ja lubade süsteem ETIAS ja mina ise olen raportööriks. tutvustan ja üritan teiega arutada muudatusettepanekuid, mis esitati kahekümne kuuendal juunil tutvustasin seda raportit meie komisjonis ja me oleme siin nüüd muudatusettepanekutega, nagu te teate, siis esialgu tervitasin ma seda ettepanekut. ma arvan, et selle eesmärk on õigustatud ja ma toetan üldist põhimõtet ja lähenemist komisjoni ette, esialgses ettepanekus. ma tean, et ähm, tegemist on väga keerulise ja kompleksse süsteemiga, mida me loome, aga kui me teeme seda korralikult, siis võimaldab see hinnata viisajana kolmanda riigi kodanikke, kes saavad tulla Euroopa Liitu ja kes võivad olla julgeolekuriskiks või ebaseadusliku rände ohtu põhjustada ja meil on võimalik seda läbi vaadata, et ja lahendused leida enne, kui isik Euroopa Liidu piirile saabub. see tähendab, et, et tagasilükkamine ei toimu piiril loomulikult piirivalvur on see, kes lõpuks hindab seda, kas keegi saab äh, siseneda või mitte, ehk siis see jääb ikkagi piirivalvuri otsustada. selleks, et äh, raporti eelnõud äh, ette valmistada, sain infot väga paljudest allikatest, meil oli neli variraportööride kohtumist enne eelnõud ja me peame mõistma, kui keeruline on on süsteemide erinevus ja nendevahelised suhted, mida peab arvesse võtma selle hindamisel. pärast mitmeid ähm, kohtumisi meil oli mitmeid arvamusi eelarve ja ahvetikomisjonist, EDPS-ist, äh, poliitika valdkonnast igalt po- ja, ja, ja ECOSOC-ist ja samas ka tehniline külaskäik e- EU-Liisasse Strasbourgis ja pärast muudatusettepanekute esitamise tähtaega saime neid enam kui tuhat ja tegemist on tõesti suure ülesandega kõiki neid erinevaid aspekte arvesse võtta, mis äh, on täiesti erinevad ja nende vahel saavutada hea kompromiss. selles protsessis oli neli tehnilist variraportööride koosolekut ja ma pean ütlema, et meie töötajad, sekretärid, abistajad, nõustajad, kõik tegid suurepärast tööd ja jätkavad suurepärase tööga. Nad töötavad väga palju ja saan öelda, et see on tõesti imeline, kuidas nad üritavad häid tulemusi saavutada meil oli kaks variraportööri kohtumist ja kaks on veel ette nähtud ja ja kõik nõunikud ja abilised äh, on tõesti väga tohutult pingutanud ja kõik annavad endast parima, see on selge. nüüd, äh, mis puudutab muudatusettepanekute sisu, kuidas ma näen, milliseid muudatusettepanekuid saab arvesse võtta ja mille osas on võimalik kompromiss saavutada. kolm aspekti olid minule väga olulised nende muudatusettepanekute ja komprom-, käsitlemisel ja kompromisside saavutamisel. esiteks, me ei tohiks luua hullemat olukorda nende jaoks, kes taotlevad ETIAS-est kui need, kes viisat taotlevad ja see on väga suureks abiks, me saame neid võrrelda ja sellest lähtuvalt tegutseda. lisaks sellele on oluline säilitada sidusus eh, sissi eh, ES-süsteemiga ja ettepanekus see nii selgelt välja ei tule, aga see peaks nii olema ja seda on vaja muuta ja süsteemi huvides paremini sätestada. loomulikult on kõige olulisem see, et kui luua uus eesmärk ja uus süsteem, siis peaks olema see kasutatav, toimiv ja peaks esialgset eesmärki täitma oluline on mehhanismi mitte liiga üle koormata. ja ma arvan, et ainus viis, kuidas me sellise süsteemi saame luua, mis on nii oluline, on läbi kompromisside saavutamise ja ma olen arvesse võtnud mitmeid muudatusettepanekuid liberaalidelt, sotsiaaldemokraatidelt, rohelistelt, et saavutada kompromisse mina üritasin saavutada kompromissi teemadel, mis puudutab rahvatervist ja dokumentide kehtivust ja samuti, mis puudutab erandeid ja makse ja nõu andvat funktsiooni. nüüd, mis puudutab piirivalveametnike juurdepääsu ma olen võtnud tagasi muudatusettepaneku, et anda juurdepääs rändeametnikele ETIAS-e puhul ja sisse tuues nii palju kontrollimeetmeid kui vähegi võimalik kogu protsessi. loomulikult on ikkagi veel teemasid selles osas, mis puudutab tähtsaid küsimusi, kus äh, ei ole veel ühte meelt leitud. ma ütlen selgelt selle välja ja väga vähesed kolleegid, kellele ei meeldi see põhimõte või mehhanism iseenesest, andmeväljad, äh, andmete säilitamine ja veel mõned aspektid, aga ma loodan, et meil on võimalik jõuda mingisuguse kompromissini. mul oli väga hea meel täna hommikul härra Albrechti kuulata esi-, eeloleva e,, varasemal aruteludel, kus ta ütles, et ei, et on võimalik saavutada sama hea tulemus ning luua toimiv ja tõesti kasutatav mehhanism. nii et äh, loodan veel kord sellele koostööle, tegemist on väga tiheda ajakavaga ja me peame kaaluma, kuidas seda korraldada, aga igal juhul äh, loodan siin variraportööridele ja aitäh veel kord teile kõigile. nüüd annan sõna äh, proua Sirgiole sotsiaaldemokraatide hulgas. Vigi Ommile, palun. aitäh meie ümber on professionaalid, äh, sekretäraadid, meie ja kogu meie meeskond, kes äh, töötavad väga põhjalikult ja pikalt. Äh, ja pean neid samuti omalt poolt tänama ja tahaksin tänada teid selle töö eest, mis te teete Äh, selles kontekstis, mis on veidi keeruline. mõned äh, olulised teemad, enne kui jõuan oma lõppjärelduste juurde. tegemist on keerulise teemaga, keerulise, keerulise tööga keerulisel teemal, aga samas on see väga oluliseks prioriteediks kõikides institutsioonides, sealhulgas parlamendis. tegemist on tööga, mis peab olema tõsine ja täpne, sellepärast et see puudutab uue infosüsteemi loomist, mis on reisiinfo ja lubade süsteem ja mis puudutab ka viisast vabastamisvõimalusi. tegemist on samuti kontekstiga, kus äh, tekstis peab kajastama ka kõiki neid julgeolekumeetmeid õigusloomelisel tasandil, mis loomulikult ülesannet äh, raskendab. mis puudutab muudatusettepanekuid, mida ma soovisin esitada oma fraktsiooniga, siis üldises mõistes äh, on teksti parendamine ja, ja tuua sisse ka täiendavat täpsust. ja siinkohal ütleksime välja, et oluline on välja tuua, et äh, ETIAS ähm, põhieesmärk, mida me kaalume, on olla nii-öelda eelloaks äh, sellistel puhkudel, kus tegemist on viisast vabastatud isikutega ja lisaks veel ähm, mis nüüd puudutab äh, muudatusettepanekuid mis puudutab süsteemi eesmärke vähendada riske, mis on seotud äh, rahvatervisega. ETIAS-e eesmärk on tugevdada äh, välispiiri kontrolli ja meile tundub, et äh, küsida reisijalt infot tema tervise kohta ei ole asjakohane, kuna tegemist on deklaratiivse avaldusega ja olukord võib muutuda ja samas äh, võib see ka ise, tundlikke isikuandmeid äh, palvas, äh, paljastada ja samas ei ole ka selge, et kas tegemist on proportsionaalse või vajaliku tegevusega. meie jaoks tundus see oluline aspekt. lisaks sellele eritähelepanu pöörame me sellele, et äh, põhiõigusi austatakse ja oleks diskrimineerimist lähtivis, lähtudes profileerimisest, mida võidakse kasutada. me tahtsime, et oleks regulaarne süsteemi mõju äh, hindamine sõltumatu üksuse poolt. kolmandaks, jällegi üritan ajast siin kinni pidada, me tahtsime, et äh, mõningad äh, soovitud andmed kolmandate isikut, riikide kodanike poolt me, näiteks, mis puudutab haridust ja äh, töökohta. sellepärast, et ETIAS-e funktsioon on äh, muu justkui võrreldes sellega, milleks teda luuakse, selle eesmärk on äh, erinev algpõhjuseks. me oleme teinud muudatusettepaneku kahe olulise aspekti osas, mis puudutavad seda loetelu ja äh, ja me peame näitama, et kas need kaks elementi äh, ei tekita ohtu, mis võib tekkida profileerimisega seoses ETS-is. tegemist on klassikalise lähenemisega, et teatud tegurid on vaja ind-, äh, kustutada, samas teised asjad sisse tuua ja me soovime Äh, regulaarset läbivaatamist ja sõltumatut hindamist ja mis puudutab seda watchlisti, siis ähm, tegemist on andmete piirangutega, mida saab äh, sisestada. et need ei peaks olema justkui sellised äh, prognoositava lähenemisega. et kui inimest justkui kahtlustatakse, et ta võiks midagi korda saada et kas siis tegemist on isikuga, kes on võib-olla mõelnud selle peale, et korda saata mingi õigusrikkumine? Need on muudatusettepanekud põhisisuks ja teen kiiremini veel, tahaksin teha mõningad ähm, äh, muudatused seoses juurdepääsuga õiguskaitseorganitelt ETIAS-ele äh, see süsteem peab toimima lihtsalt, peab olema lihtsasti kasutatav ja ei peaks olema mingi täielik vahend nendele eh, eh, ei ühelt ega teiselt poolt ega erinevate ametivõimude poolt muuks otstarbeks kasutatav ja, ja ei dubleeriks e-faadot. ja võite loota, proua raportöör, et kindlasti eh, raskusi veel ees seisab, aga meil on igal juhul tugev tahe leida lahendusi, aitäh! suur tänu, proua Guillaume! ECR-i variraportöör proua Stevens, kas te soovite midagi lisada? suur tänu! lühike sõnavõtt ECR-i fraktsiooni nimel meie soovime liikuda selle teemaga, selle olulise teemaga edasi, ma mõistan kolleegide muret, aga ma arvan, et me peaksime taaskord teksti analüüsima ja võib-olla peaksime mõtlema sellele, kuidas toimib Ameerika süsteem ESTA, sest minu arvates on tegemist tõhusa süsteemiga, mis võimaldab paljudel inimestel Euroopasse reisida ilma ütleb kõneleja, peab äh, ilma viisamenetluseta. Äh, kui me lähtume Ameerika näitest, siis saame me keskenduda positiivsetele aspektidele ja toetada majandus- ja turismi Euroopa Liidus ja samas soovimatud isikud eemal hoida Euroopast. tegemist on lihtsa lahendusega. ETIAS loomulikult peab olema loodud sellisel viisil, et me ei diskrimineeri inimesi et me ei kahtlusta äh, asjatult inimesi mingites tegudes, sellega olen nõus, aga samas peame olema ka realistlikud ja mõistma, et mõned isikud soovivad tulla Euroopasse halbade kavatsustega ja me peame üritama neid eemal hoida. kui ei ole karistusregistrit, siis me ei saa neid eemal hoida inimesed, kellel aga on karistusrike meelge, vajavad täiendavat kontrolli äh, ja piirivalvuritel peaks olema volitus topelt kontrollida andmebaase. mille jaoks meil need andmebaasid on, kui neile juurdepääsu ei ole ja kui me ei näe teavet, mis seal kättesaadav on? kui mitte, siis ma ei mõista, miks meil üldse on andmebaase, juhul kui meil juurdepääsu andmetel ei ole loomulikult on vaja head põhjust teabele juurdepääsuks ja kui piirivalvurid kahtlustavad midagi isiku kohta või miski nende dokumentides ei ole korrektne, siis peaks neil olema juurdepääs andmebaasidele. vastasel korral saavad nad tegutseda ainult oma kohutusest lähtuvalt, et Euroopa äh, turvaline hoida ja siis võib-olla nad lükkavad tagasi rohkem inimesi, kui nad muidu lubaksid, juhul kui neil oleks juurdepääs andmebaasidele. suur tänu kolleegidele raske töö eest, aga ma arvan, et me peame minema põhimõt-, põhiliste argumentide juurde tagasi, milleks ETIAS loodi, ehk siis selleks, et inimesed saaksid Euroopasse tulla ilma liigsete probleemideta, sest vastupidiseks süsteemiks oleks ähm, viisanõude säilitamine, aga see oleks palju kohmakam. E-, e-, ETIAS-i eesmärk oli muuta reisimine Euroopasse lihtsamaks ja võimaldada Euroopa julgeolekujõududel teada, kes äh, sisenevad Euroopasse ja kes väljuvad. ja ma arvan, et äh, see on siin äh, kõige selle taustal ja ma loodan, et me saame kiiresti edasi liikuda ja ma toetan raportööri ja suurepärast tööd, mis on läbi kompromisside sündinud, ma tean, et see ei ole lihtne, aga me peame edasi liikuma. aitäh, proua Stevens, härra Dupree, palun äh,. suur tänu, proua esinaine, seega kõigepealt ma tahaksin äh, tänada teid selle töö eest raportöörina ja selle eest, et olite alati saadaval ja aitäh kolleegidele ja variraportööridele, kes alati olid kättesaadaval ja võimaldasid alati arutada küsimusi ning äh, ummikseisudest välja tulla, mitte alati, kuid siiski. igal juhul äh, rõhuv enamus äh, variraportööridest, teie ka, nõustusid kahe aluspõhimõttega. kõigepealt, ETIAS on uus süsteem, ma saan aru, on äh, või peab olema äh, põhiõiguste ja, ja julgeoleku suhtes olema tasakaalus. Äh, see peaks olema raamistikuks, mille alusel edasi arutada ja teiseks me kavatseme sisse viia rangemad tingimused nende jaoks, kellel viisakohustust ei ole, võrreldes nendega, kellel on viisakohustus. see on äh, ka üks põhimõte, millega me nõustume. ja edasi Tšerbi äh, rääkis ka nendest vormidest, tõesti, üksikisiku terviseandmed peaks äh, välja jätma, äh, veel üks küsimus, milles me ei ole veel konsusele jõudnud, nimelt haridus ja olukord tööturul. ma ei tea, tuleks järele mõelda, ma arvan, et kõik võimalused on veel lahtised nüüd ETS-e järelevalve, see on jällegi delikaatne küsimus, ma olen siin jälginud millest rääkis kolleeg Silvi Guillaume ja ikkagi arvan, et tuleks leida piisavad garantiid äh, mingisuguse loetelu tegemiseks, et äh, kodanikuõigused oleks tagatud. kontroll ja regulaarne äh, hindamine peab toimuma siis, kui ETIAS tõesti rakendub ja kõiki neid tingimusi tuleb arvestada edasi, kuulasin komisjoni, kes rääkis mandaadi pikkusest, kestusest, vist viieteistkümnesest päevast, see ei ole küll äh, piisav äh,. viisatähtajad on palju pikemad, ma ei tea, miks need tähtajad peaksid erinevad olema. nüüd neljandaks, te saite muidugi aru, et ettepanekus on juba kirjutatud see, et taotlejad peavad saama õiguse keeldumispõhjusest teada saada. ja neil on võimalik ka, ka vaidlustada äh, administratsiooni otsus ja mm, muidugi kolm aastat, viie aasta asemel siin, see oli ka mulle sobiv. ja lõpuks äh, ma ei ole selle poolt, et andmeid säilitataks, kui nad on loa või, või andmete säilitamise säilitamine pikemalt, kui äh, reisiluba on antud, ei ole minu arvates põhjendatud. nimelt kindlasti on olemas ka muid süsteeme, kui näiteks migratsiooniametid, kes äh, saavad kontrollida neid amet, neid andmeid ja seda tuleb veel arutada, seda tuleb ETIAS-i grupis arutada, tuleb arutada, kui kallis see on ja ma ei arva, et äh, piirivalvel peaks äh, taotleja terviktoimikule ligipääs olema. liikmesriigi ähm, kui liikmesriik on keeldunud äh, sissepääsuloa andmisest, siis äh, see informatsioon on oluline, aga kõik andmed ei ole olulised piirivalvurile. Äh, see olekski kõik minu poolt, aga ma olen valmis muidugi läbi rääkima ja loodame, et jõuame sellise kokkuleppeni, mis austab kõikide osapoolte huve ja seda nii kiirelt kui võimalik. tänan. suur aitäh, härra Depree järgmiseks proua Veržia, palun. suur tänu, proua esinaine, aitäh raportöörile ja tahaksin ühineda nende tänusõnadega, mis komisjoni sekretariaadile ja kõikidele kaastöötajatele edastati, sest meil on tõesti olnud pidevalt poliitilisi kohtumisi var-, variraportööride vahel kohtumised on olnud pikad, rasked, sest tegemist on väga tehnilise teemaga. suur aitäh proua raportöörile. no mis siin siis öelda? meil on poliitilised erimeelsused, aga eh, te olete alati olnud valmis kuulama, alati see nii ei ole eh, teistega ja mina väga hindan seda hindan sellist töömeetodit, sest demokraatia ongi selline edasi. välja arvatud need sisulised erimeelsused, neid muidugi on selle teema puhul. Euroopa Liidu institutsioonid tahaksid ju, et oleks loodud arukas piiride või nutipiiride süsteem, nagu me oleme kuulnud. aga mulle tundub, et ei ole võimalik teatud tehnilisi küsimusi arutada teiste institutsioonidega ja kokkuleppele jõuda nendes eh, punktides, mis meie jaoks on põhimõttelise tähtsusega, sellest rääkis ka Gerard Depree, nimelt eh, tasakaal, tasakaal selles tekstis on tähtis. tasakaal eh, tähendab ühest küljest seda, et meil on tagatud Euroopa Liidu kodanike õigused, põhiõigused, see on täiesti äh, tavaline. Äh, üks asi on kodanikuõigused, teine asi on äh, põhiõigused. see on tähtis, aga tähtis on arvestada ka kolmandate riikide kodanike õigustega. räägin siin nendest, kellel ei ole viisanõuet muide, see tekst ei puuduta eh, kogu piirikontrolli, räägitakse ainult nendest, nendest kolmandate riikide kodanikest, eh, kellel ei ole vaja viisat meie territooriumile tulemiseks. seega, see on nagu ettevaatusabinõu ja eh, minu meelest võib vaielda selle üle, mina olen sellega nõus ja, ja eesmärk on selline, nii nagu Gerard de Grey ütles, kui viisat ei ole vaja, siis äh, ta, see tähendab seda, et me oleme nende riikidega juba äh, kõnelusi pidanud ja riigid on lubanud äh, viisa, viisarežiimi liberaliseerida samas on olemas teatud riskid ja siis on võimalik äh, viisanõue jälle kehtestada ja siis on veel tegemist piirikontrolliga, mida nüüd on vaja tüge-, tugevdada selle entry-exit süsteemiga ja eesmärk on äh, mitte piirikontrolli reguleerida, äh, vaid keskenduma sellele eesmärgile, mis on meile esialgu seatud. proportsionaalsusvajadus äh, on ju äh, alati tähtsad äh, selles valdkonnas ja need vastulaused, mis siin tervise suhtes tehti, profileerimise ohu suhtes tehti, märkused hariduse ja elukutse kohta ja vastulaused, mis tehti samuti ähm, andmete säilitamise kestuse kohta ning vahetegemise vahe, kohta kahtlusaluste ja äh, nende vahel, keda võiks kahtlustada. ma ei tea, kui kaugele võib minna sellega? kes on äh, sellise profiiliga, et neid võiks kahtlustada, ma ei tea, ma olen jurist hariduselt ja minu meelest selline kontseptsioon on rohkem kui kahtlane tahaksin öelda ka, et ähm, mul on mure ja teised ei ole veel sellest rääkinud seoses sellega, kuidas kolmandate riikidega koostööd teha, nimelt te, teiste riikide politseiga, just teatud riikides, ma mm, tean, et selliseid riike on, kus, kus on olukord arenenud ja me oleme liberaliseerimise kokkulepped saavutanud äh, viisarežiimi suhtes aga olukord on muutunud ja me teame, et ähm, viisa liberaliseerimiskokkulepped sõltuvad erinevatest poliitilistest ja julgeolekukaalutlustest just Euroopa kodanike jaoks. ja tahaksin öelda, et see dokument ei ole iseenesest äh, rändekontrolli dokument ja ei ole mingit põhjust selleks, et äh, migratsiooniametnikud saaksid ligipääsu sellele äh, dokumentatsioonile. teisi andmebaase on ka, mida on võimalik konsulteerida, konsulteerida ja me tegeleme nendega ka. ja mm, ma arvan, et muud asjad on enam-vähem ära öeldud, aga täna pärastlõunal räägime me ka sissi äh, muudatustest ja sellest, kuidas siis peaks olema seostatud EES, entry-exit süsteemiga. Äh, hakkame tegelikult muud, muudatusettepanekuid äh, erinevatesse tekstidesse tegema, mis on omavahel seotud ja, ja tervikpildi saavutamine on väga keeruline aga äh, see ei muuda minu seisukohta kogu teksti kohta ning äh, kavatsen jätkuvalt äh, panustada selle teksti arendamisse ning suur aitäh veel kord teile, proua raportöör. Thank you very much, Mrs. suur aitäh, proua Veržia ja nüüd härra Albrecht, palun. suur aitäh tahaksin ka tänada kolleege selle järjepideva töö eest selle teema kallal ning selle eest, et on mitmeid ettepanekuid arvesse võetud, nimelt võimalus kohtu poole pöörduda ja vaidlustada, see on iseenesestmõistetav osa minu arvates selles tekstis või sellises raamistikus aga tahaksin tagasi tulla ka nende kesksete küsimuste juurde siin. kolleeg Depre on minu meelest ühe kõige olulisema aspekti esile toonud, nimelt küsimus, kas me ehitame sellist süsteemi, mis äh, võimaldab äh, rohkem sekkuda äh, viisavabade riikide kodanike ellu kui nende ellu, kes viisa, viisarežiimi alla jäävad ma arvan, et äh, mõned julgeolekutöötajad tahaksid äh, teatud sätteid ära kaotada, aga mina arvan, et viisarežiimi liberaliseerimine äh, ja viisavaba reisimine on väga oluline tegur mitte ainult äh, mõnede kolmandate riikide jaoks, aga ka meie omavaheliste suhete jaoks, Euroopa Liidu ja nende riikide jaoks. see mõjub toetab äh, ja annab uusi võimalusi äh, kolmandate riikide kodanikele ja ka Euroopa Liidu kodanikele. ärgem unustagem, et siin on vastastikuse suhtumisega tegemist. kui me võtame tagasi viisa liberaliseerimise lepingu kolmandate riikidega, siis nad ei ole ka kohustatud enam äh, Euroopa Liidu kodanikele viisavaba reisimist võimaldama igal asjal on omad tagajärjed seega ma näen, et andmetöötlus äh, on muutunud laialdasemaks äh, just nende suhtes, kes ETIAS-e äh, kaudu taotlevad reisivõimalust kui nendele, kes, kellel on viisad ja ma vaatan, et see ei ole õige lahendus. me peaks küsima tervise ja hariduse kohta või vanemate kohta kui me viisataotlustes seda ei nõua? ma arvan, et see ei, ei pühitse meie eesmärki sugugi, see vahend. see eh, kriitika ei tule ainult minult, aga ka töögrupist kakskümmend üheksa põhiõiguste mm, ametilt ja mm, MES komiteelt ning kõik arvavad, et see, selline informatsioon, selle küsimine ei ole vajalik. Eh, ma arvan ka, et me, meil ei ole piisavalt reegleid andmete eh, töötlemiseks, näiteks eh, algoritmide järgi profileerimine. alles rääkisime Anna Komešiga suurandmete töötlemisest. Mm, mm, leppisime kokku, et profileerimine äh, peab alluma väga rangetele reeglitele ja andma äh, piisavalt garantiisid, eriti kui tegemist on automaatse profileerimisega. näiteks äh, mõne riigi puhul on tagasilükkamisi väga palju, äh, lihtsalt sellepärast, et algoritm on otsustanud tagasi lükata inimesi. kui mina olen programmeerija, siis mina võin sellise algoritmi küll välja töötada. meie poliitikutena peab ütle, peame ütlema nii, et äh, iga taotlust ka ETS-i puhul tuleb äh, individuaalselt äh, käsitleda ja ei, ei tohi teha nii, et, et ühest, ühe riigi äh, taotlusi lihtsalt lükatakse mingi algoritmi põhjal tagasi, seega see on nagu põhiküsimus ja ma arvan, et siin on väga palju tööd veel ära teha ja ma tahaksin näha, et me lepiksime kokku sellises meetmes, mis tõesti ähm, vastab meie esialgsele eesmärgile ning ähm, sellise võimaluse kaudu ei äh, hakataks vastu võtma meetmeid, mida me ei aktsepteeri. et teiste selliste riikide puhul, kellel viisarežiimi liberaliseerimist ei ole. Asking uh, the colleagues whether anybody else wish to intervene. kas mõni kolleegidest soovib veel sõna? kui ei, siis Tõnu Tammer nõukogu no, eesistuja nimel. Thank you very much, madam chair, honorable raportöör, shadow raportöörs, honorable aitäh, proua esi, esinaine austatud raportöör, variraportöör, saadikud. Euroopa reisi äh, autoriseerimissüsteem ehk ETIAS peaks olema uus Euroopa Liidu süsteem selleks, et aidata meie piirivalvel paremini valvata meie piire, välispiire ning tagada sisejulgeolekut. ETIAS, nagu te teate, on õigusloomeline prioriteet kõigi kolme institutsiooni jaoks, nõukogu, parlamendi ja komisjoni jaoks. seetõttu on väga oluline selle failiga edasi minna. sise- ja justiitsasjade nõukogu äh, juunis äh, kinnitas nõukogu lõpp-positsiooni ja me oleme valmis alustama triloogi. austatud saadikud, kuna ETIAS on uus süsteem, siis me oleme veendunud, et üheskoos saame muuta ETS-i uueks Euroopa Liidu edulooks. seda saame teha ainult siis, kui me töötame üheskoos, selleks et see süsteem oleks võimalikult tõhus. ja seda saame teha ainult siis, kui tagame kõrgetasemelise andmekaitse ning põhiõiguste austamise. me loodame seda õigusloomelist ettepanekut arutada teiega lähitulevikus, aitäh, proua esineja! Thank you and now I turn to Mr Solon from the commission. ja nüüd härra Solon äh, komisjoni nimel. aitäh, proua esinaine, tere päevast kõigile! komisjon esitas keeruka teksti, aga see peaks looma süsteemi, mis aitab meil valvata paremini meie piire ning luua sellise viisa liberaliseerimismehhanismi, mis peaks turvaliselt äh, toimima ka tulevikus. seetõttu siis panime siia sisse mitmed sätted, mis tegelevad äh, reisi autoriseerimistaotlustega ja üritasime äh, arvesse võtta proportsionaalsuse põhimõtet iga info Äh, killu puul, mida kogutakse. parlament leiab, et need sätted võivad tekitada probleeme, näiteks äh, andmete, kogutud andmete säilitamise periood. me oleme valmis äh, teile alati selgitama nende ettepaneku osade tausta ja põhjusi, põhjuseid ning aidata raportööril ja variraportööril tekstiga töötada, et me leiaksime et tõesti sellise teksti ja sellised muudatusettepanekud, mis oleks praktikas toimivad. see lõpptekst peab olema ju praktikas toimiv. võttes arvesse ka, et Äh, et need muudatusettepanekud võivad äh, teksti äh, rakendatavust oluliselt mõjutada, me ootame koostööd variraportööride ja raportööriga. ja loomulikult toetame teie tööd triloogis. aitäh, kolleegid, aitäh eesistujale ja komisjonile. kokkuvõtteks tuleb öelda, et loomulikult on see väga kompleksne süsteem, mida me üritame luua ja siin on väga tõsiseid probleemegi. seetõttu on tegelikult ju normaalne, et meie poliitilised seisukohad ja vaated on selles küsimuses erinevad võttes arvesse, et igal fraktsioonil on erinev lähenemine sellele küsimusele, siis tahaksin ma tänada teid äh, väga hea õhkkonna eest variraportööride äh, ja tehnilistel äh, kohtumistel viimastel kuudel, sest minu arvates saime me neid teemasid käsitleda avatud, avatult. mina tavaliselt olen alati valmis tegema kompromisse ja ma arvan, et ma olen seda ka senini tõestanud, loodetavasti tõestan ma ka seda järgmistel variraportööride kohtumistel. nii et jõuame ka heale tulemusele. loomulikult see, mida ma alguses ütlesin, et oluline on kinni pidada teatud olulistest ideedest kompromisside sõlmimisel, siis kordaksin üle, et inimene, kes soovib ETIAS-i luba, ei saa olla halvemas olukorras kui inimene, kes taotleb viisat. seega seal tuleks ka leida tõsine hea kompromiss. aga tulle, me ei tohi eesmärki silmast kaotada ning me peame tagama, et, et uus süsteem ei äh, kahjustaks eh, algset eesmärki ja eh, terve süsteemi eh, praktikas toimimist. minu arvates proua Guillaume'i poolt välja töödud aspektid ja see, mida ütles härra Depre, proua Vergia ja härra Albrecht, neid probleeme teatud määral on võimalik lahendada, ma üritan mingisugused kompromissid välja töötada mis puudutab näiteks äh, mittediskrimineerimispõhimõtet, äh, seirereegleid äh, ja nimekirju ning vaatame ka seda haridus- ja tööhõive teemat me astusime juba päris häid samme kompromissi suunas. teist, teise see piirikond, piirivalvurite poolse kontrolli teemal ning äh, immigratsiooniametite äh, äh, juurdepääsu osas sellele süsteemile. see äh, kahtlusaluste nimekirja teema vajab veel lahendamist ning meil on vaja tagada, et andmeid ei kuritarvitataks või ei tarvitataks neid valedel eesmärkidel. ning härra Depreele veel, et äh, see andmete kehtivus ja äh, säilitamise periood, kindlasti leiame ka seal hea kompromissi. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et eks meil saab olema raske. järgmisel nädalal Strasbourgis toimub veel üks variraportööride kohtumine, aga ma olen kindel, et leiame hea sõnastuse, nii et vähemalt teie peamised mured saavad lahendatud. ja me saame luua ikkagi öö, tervikliku süsteemi, mis ka toimib. aitäh teie töö eest ka selle eest, et aitate mul tulevikus kompromissideni jõuda. järgmisel nädalal ka. Head, putting on at your head, it's a bit difficult. nii, nüüd olen edasi raportööri asemel esinaine. kas võime jätkata? Läheme siis päevakorraga edasi lähemegi järgmise punkti juurde, see puudutab proua Albiol Guzmani, äh, härra Marcellesi ja äh, härra Urban Crespo poolt esitatud küsimust kahekümne esimesel juunil kaks tuhat seitseteist. Äh, komisjon ei vastanud vastavalt ajakavale ja seetõttu vastavalt kodukorrale esi-, kodukorra artiklile sada kolmkümmend lõikele neli esi-, panime selle teema päevakorda. kõigepealt kuulame ära küsimuse esitajad ja siis vastab komisjon proua Albiol Guzman, palun. Gracias. En una frontera de la Unión Europea, en la frontera de España con Marruecos. aitäh. Hispaania, Marokol äh,, Hispaanias, Marokos ja Ceutal võib igapäevaselt näha igapäevaseid kuritarvit-, inimõigusi, millega lepivad nii Euroopa, Maroko kui Hispaania võimud. igal päeval transpordivad kümned tuhanded naised Kalaharist Ceutasse ja sealt edasi erinevaid kaupu. Need naised kannavad kuni üheksakümmend kiloseid koormaid. loomulikult mingisuguseid lepingulisi öö, suhteid neil ei ole tööandjatega, nad saavad kõige madalamat palka, mis on võimalik, väga ebaregulaarselt. Need naised peavad äh, töötama päikese käes ja minema jala üle piiri. no seal on ka potentsiaalne kriminaalne tegevus, sest keegi täpselt ei tea, mida nad tassivad üle piiri ning sellel aastal on neli naist surnud selle tõttu see kohutav koorem on nad lihtsalt laiaks litsunud. küsimus on siis selles, kuidas me saame kannatada sellist asja, kuidas me lubame neil haavatavatel inimestel sellises olukorras edasi olla. loomulikult naised peaks töötama, aga, aga väärikalt. seega komisjon, kas on Hispaania võimudega toimumas mingisugune dialoog selles küsimuses kas te olete kaalunud sellel piiril mingisugust seirekeskust tööle panna, sest seal tõesti toimub kohutavaid sündmusi, meil peaks olema mingisugune mehhanism, tagamaks, et kaubandus nende kahe riigi vahel ei toimuks nende naiste arvel. aitäh! ja nüüd komisjon, palun. suur tänu, proua esinaine. kui kirjalik küsimus pannakse teie päevakorda, siis on see komisjoni jaoks halb märk. see tähendab, et komisjon ei suutnud õigeaegselt vastata. seetõttu alustuseks tahaksin kinnitada, et komisjon võtab parlamendi küsimusi väga tõsiselt ning ma tuletaksin teile meelde, et kolmeteistkümnenda märtsi kirjas lubas president Juncker, et komisjon kavatseb äh, anda endast parima, et õigeaegselt vastata äh, ning äh, et vastused on ka poliitiliselt ja sisuliselt võimalikult kvaliteetsed. aga pidage ka silmas seda, et aluslepingu kohaselt peab vastama komisjoni kolleegium, mitte üks volinik või üks peadirektoraat. kolleegium peaks vastu võtma kirjalikule küsimusele vastuse ja seetõttu eelneb igale vastusele põhjalik sisemine konsultatsioon vastavalt komisjoni menetluskorrale. niisiis, komisjon peab astuma kõikvõimalikke samme selleks, et vastata õigeaegselt parlamendi küsimusele. aga kahjuks antud juhul proua esinaine ei suutnud me seda kohustust täita. ja komisjoni nimel peaksin ma teie ees vabandama. ja mis veel hullem, ma peaks lisama veel ühe vabanduse. sest tavaliselt, kui parlamendikomisjon paneb oma päevakorda ühe kirjaliku küsimuse, sest komisjon ei ole veel öö, äh, vastust esitanud, siis suuremal osal või vähemalt enamusel juhtudest suudab komisjon vähemalt selleks ajaks vastu võtta mingisuguse otsuse ja saata selle parlamendile, nii et komisjoni esindaja saab selle vastuse parlamendikomisjoni koosolekul ette lugeda ja siis kaitsta seda vastust ning nüüd ma pean vabandama teist korda. sest antud juhul pole komisjon veel vastust suutnud koostada. niisiis täna ei ole mul võimalust teile vastust ette lugeda ja teda kaitsta. niisiis kahekordne vabandus minu poolt. mis puudutab vastuse sisu, siis ma saan teile lihtsalt öelda, et komisjon vaatab üle vastavad Euroopa reeglid, mis puudutavad äh, töötervishoidu, töötingimuste reegleid ning vaatab üle nende reeglite ellurakendamise ning samuti öö, piiriolukorra Ceutal ja Melial. ja proua esinaine, meiegi oleme siin natukene ohvrid, oma aegluse ohvrid, sest vastuse projektis, mis meil ringi käib, viitame ma ka teisele öö, öö, analüüsi öö, külaskäigule Ceutale ja Meliale, et kontrollida sealset piiriolukorda. see Schengeni hindamiskülastus toimus eelmisel nädalal, eksperdid jõudsid äh, tagasi selle nädala alguses, seega me peame selle vastuse projekti veel üle vaatama, ennem kui me selle teile laia, teile laiali saa-, edasi saadame. niisiis, ainuke asi, mis ma saan teile öelda, proua Sinaine, on, et niipea kui võimalik, võtab kolleegium vastuse vastu ja saadab selle teile edasi, aitäh. aitäh, proua Albiol Guzman. ma näen, et te soovite midagi lisada. aitäh. see teema jõudis libekomisjoni Euroopa Parlamendis seetõttu, et komisjon ei vastanud vastavalt eh, reeglite poolt, reeglitega paika pandud tähtajale. seega me täna sooviksime komisjonipoolset vastust, mida me ei ole siiamaani saanud. loomulikult näitab see komisjoni poolt austuse puudumist saadikute vastu, kes on esitanud selle küsimuse. me ei ole vastust varem saanud, täna ka vastust ei saa, aga eelkõige mulle tundub, et Euroopa Parlamenti ei austata ja mis kõige hullem, ei austata neid tuhandeid naisi seal piiritsoonis, kes peavad neid kohutavaid koormaid kandma. see on väga, väga ebameeldiv olukord, meil on siin tegemist tööõiguse, naiste ja inimõiguste rikkumisega seal piiril. seega ma sooviksin veel kord, et see teema pandaks uuesti päevakorda võimalikult kiiresti meie komisjonis. ja on hädavajalik, et me Euroopa Komisjonilt mingisuguse vastuse ikkagi saaksime. Merci, madame la president uh,. On pa-. suur tänu tavaliselt räägime Hispaania ja Maroko enklaavidest seoses rändesurvega, aga täna äh, on üks äh, seni tundmatu, aga huvitav probleem arutusel. Äh, tuhanded Maroko naised ähm, veavad midagi väga rasket üle piiri ja tundub, et see kõik ei vasta inimlikele töötingimustele ja et esitakse selliseid küsimusi, see võimaldab teatud nähtustele, mida, millest me ei ole teadlikud, tähelepanu juhtida tahaksin ka siin eelkõneleja sõnavõtule reageerida ja öelda, et tõesti häbiväärne, et komisjon ei suutnud õigel ajal vastust koostada. see näitab, et sellised sotsiaalküsimused ei ole komisjoni prioriteediks. tegelikult see ei ole ju mingi tehniline küsimus, aga ikkagi ei ole vastust. ma muidugi kuulasin, et komisjon esitas va-, vabanduse, aga minu meelest tuleb kahe asjaga edasi minna kõigepealt tuleb Äh, Hispaaniaga ühendust võtta, aga Hispaania on suveräänne riik ja ma ei tea, mis tema saab ette võtta. ja tahaksin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et seda teemat saab ka Magreemi delegatsioonis arutada ja mina olen valmis seda tõstatama äh, ka kohtumistel Maroko diplomaatidega, et midagi edasi liiguks. tänan. Thank you And now I give the floor to the call. aitäh. ning nüüd annan ma sõna härra Marcellesile, äh, küsimuse kaasautorile. aitäh, proua esinaine. Äh, küsimuse kaasautorina leian ma, et meil ei ole mingisugust selgitust, miks komisjon pole vastanud, jällegi on üles näidatud austuse puudumist parlamendi vastu. võib mõista bürokraatlikke ja administratiivseid põhjuseid, aga me oleksime võinud saada vähemalt mingisuguse esialgse vastuse parlamendi poolt või komisjoni poolt siin. ja nagu Marina ütles, me sooviksime, et komisjon, Euroopa Komisjon tuleks uuesti siia meie komisjoni, me soovime ka esitada ametliku kaebuse Euroopa Komisjonile, et on rikutud amet äh,, kodukorra reegleid ning me tahaksime ka teada, mis on selle hindamisraporti sisu, mis, mille komisjoni eksperdid koostavad pärast külaskäiku Ceutas eelmisel aast-, eh, nädalal me tahaksime teada, mis on seal äh, raportis sees ning mida pannakse ette tulevikuks. ning soovime ka vastust küsimustele, mille me oleme siin parlamendisaadikutena teile esitanud. seal rikutakse erinevaid õigusi, haavatavate inimeste õigusi, tööõigust, naiste õigusi, me räägime siin ju majandustegevusest nelisada tuhat eurot või vähemalt üüratud summad liiguvad seal. vabandust, neli miljonit on see käive seal piiril. me ei tea, kui mitu kilo peavad need naised seljas tassima, igatahes rahad on seal suured, naised peavad tassima suuri koormaid, rikutakse erinevaid õigusi ja see majandustegevus seal ning nende naiste olukord on väga tõsine öö, äh, probleem ning komisjon peaks sellele reageerima ning näitama üles ka austust meie vastu ning ka nende naiste vastu seal piiritsoonis. jah, äh, kindlasti räägime sellest teemast veel siin komisjonis. härra Crespo, aitäh! liitun nendega, kes on üles näidanud rahulolematust, Marina ja teised kolleegidki. mina kirjutasin ka sellele küsimusele alla. see on absurdne, et meie ei ole saanud vastust, see näitab üles austuse puudust. eelkõige nend-, nende öö, muul naiste vastu. kaks naist äh, seal piiriületustsoonis äh, juba surid äh, veepuuduse tõttu viimase kahe, paari päeva jooksul. inimesed surevad, sest ilmselgelt rikutakse elementaarseid inimõigusi piiriületuspunktis, mis on Euroopa Liidus. seega me sooviksime esiteks teada, mis seal toimub täpselt, äh, meil ei ole ei olnud selleks uurimiseks piisavalt aega ning me soovime selget vastust sellele probleemile. meil ei ole äh, tugev, piisavalt tugevaid sidemeid Maroko valitsusega, kas seetõttu ei ole me saanud mingit vastust, kas seal on mingisugused majandushuvid, äh, mis takistavad vastamast? Marina Floran ja mina oleme teie tähelepanu alla toonud probleemi, et need muul naised kannatavad ja me peame kuidagi reageerima. näiteks tuleks äh, see Ruutsi äh, piiriületuspunkt sulgeda. seal toimuvad kohutavad inimõiguste rikkumised siis nii äh, Hispaania äh, kui Maroko äh, politseinikud justkui töötavad üheskoos seal või teevad koostööd jumal teab kellega, kes seda majandustegevust seal arendab. aga komisjonilt meil vastust ei ole ei vastata sellele, kuidas on võimalik, et nii elementaarseid inimõigusi seal nii karmilt rikutakse. jällegi, me peame selle teema panema uuesti päevakorda ja me peame küsima ka, miks ei ole meile vastatud, meil on vaja siirast vastust. jah, ma liitun ka nende protestidega mis puudutab äh, seda teemat ja ma arvan, et selles küsimuses on tegemist olukorraga, kui meil oleks siin rohkem liikmeid kohal, siis oleks meil palju rohkem nördimus ja kaebehääli. lihtsalt praegu on tegemist hommikuse koosoleku lõpuga ja seega on meid siin nii vähe, aga me oleks kuulnud väga paljusid kaebusi mitmetes keeltes, olukord on täiesti väljakannatamatu me räägime inimõiguste rikkumistest põhimõttelise, põhiõigustest Euroopa Liidu piiril ja ma arvan, et eelkõige see, et komisjon on korduvalt rikkunud seda lubadust, mida on väljendanud härra Juncker, et äh, parandada kommunikatsiooni kvaliteeti komisjoni ja parlamendi vahel, et vastused küsimustele tuleks, mis Euroopa Parlamendist välja lähevad, see aga süstemaatiliselt ebaõnnestub ja loomulikult on tegemist parlamendi õigusega saada selliseid vastuseid, me täidame õigusloomelist tööd, meil on vaja seda teavet ja me peame samuti ka poliitiliselt kontrollima komisjoni tegevust. komisjonil on kohustus reageerida, vastata meie küsimustele, mitte mingisuguste formaalsete rutiini vastustega, ei, me soovime sisulisi vastuseid mis on kvaliteetsed samuti. tegemist on millegiga, mis on täiesti vältimatu, aga seda ei ole, me saame vastuseid, mis on täiesti lakoonilised ja tühjad sõnad ilma igasuguse mõistliku äh, sõnumita ja see on midagi, mis ei saa jäht-, jätkuda, seda tüüpi vastused ei ole komisjoni poolt aktsepteeritavad ja tahan liituda nendega, kes kaebasid ja esitada ametlikult see kaebus see, et me ei ole saanud vastust sellele küsimusele, on täiesti vastuvõetamatu. ja, ja vastused, mis me saame õigel ajal, on täiesti vastuvõetamatud ja, ja ilma igasuguse sisuta. seega ma arvan, et aeg on tõesti selle konkreetse teemaga tegeleda me räägime väga tõsistest teemadest arengutest, mis leiavad aset, aga samas väga tihti saame me vastuseid, millel ei ole mitte midagi pistmist meie küsimusega, ehk siis mingisugust korralikku vastust küsimusele ei tule. ma räägin sellest konkreetsest teemast, aga ka üldiselt on tegemist tõsise probleemiga. jällegi äh, selline tõsine rikkumine reeglite osas, kuidas me oleme oma tööd korraldanud jah, ma olen nõus, proua Gomes. jätkan portugali keeles. ja ma nõustun äh, Hispaania kolleegidega, kes selle teema tõstatasid ning äh, samuti äh, olema nõus nende kriitiliste märkustega komisjoni suunal selles küsimuses, eriti mida ütles härra Lopes Aguilar. suur tänu ja ma arvan, et midagi sellele vist lisada ei soovi või soovite? proua esimees, tahaksin lihtsalt vastuseks öelda, et me võtame kriitikat kuulda. nagu ma ütlesin, siis meil ei olnud võimalik äh, kinni pidada tähtaegadest sellele küsimusele vastamisel. aga samas sean ma küsimuse alla, et äh, see on äh, austuse puudumisest tulenev Euroopa Komisjoni poolt parlamendi suhtes meil on väga palju kirjalikke küsimusi, mis komisjonile tulevad ja valdavatel äh, juhtumitel tähtaegadest peetakse kinni ja kvaliteeti võib küsida nii küsimuste kui ka vastuste puhul võib-olla ja seega ma ei ole nõus sellega, et austuse puudumisega on praegusel hetkel tegemist. tegemist oli väga aeglase sisemenetlusega ja ma ei hakka teiega äh, siin telgitaguseid jagama, aga austuse puudumisega Euroopa Parlamendi suhtes ei aitäh, nii see ei olnud. suur tänu, kolleegid ja ma olen kindel, et äh, me oleme kõik teadmiseks võtnud äh, teie seisukohad ja äh, komisjoni esimees tegeleb selle teemaga ja kindlasti räägime sellest uuesti meie koosolekul, nii palju siis hommikuseks oleme, hommikuks oleme lõpetanud ja soovin teile head isu lõun-, lõunaks ja jätkume, jätkame kell kolm